Chers collègues, notre rapportrice. kallid kolleegid, meie raportöör ja mina oleme mõlemad kohal, nii et teen ettepaneku tööga pihta hakata, palun võtke istet. ja nüüd läheme päevakorrapunkti number kaheksa käsile kallale ja meie arvamuse koostaja, meie asepresident Nadja Hirš tutvustab meile oma arvamuse projekti Euroopa kodanike ja ettevõtete kakskümmend põhilist mureküsimust seoses ühtse turu toimimisega. palun, proua raportöör, teil on sõna. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, als hatten wir... Suur aitäh, proua eesistuja. tööhõivekomisjon Ähm, esitas mõned märkused kahekümne põhilise mureküsimuse kohta seoses ühtse turu toimimisega. mõned seonduvad neist sotsiaalkindlustuse, tervishoiusüsteemiga, need on need punktid, mis käivad meie valduse alla, nagu aru saate, kõiki neid probleeme ühe leheküljel kokku võtta oli suhteliselt keeruline. niisiis, loodan loomulikult, et saan seda tugevamaks muuta, arvestades teie muudatusettepanekuid, sest minu arvates on need teemad, mille me oleme praegu kõrvale jätnud. tahaksin kasutada esimest kolme punkti selleks, et ähm, puudutada just nimelt sotsiaalkindlustuse süsteemi, ma olen peamised teemad siin välja toonud. ja esimeses punktis ütleme me, et sotsiaalkindlustussüsteemi tuleks põhjalikumalt uurida, te tõenäoliselt olete sellega suhteliselt tuttavad, olete kuulnud äh, kodanike muresid, saanud nende käest kirju, sest nemad ütlevad väga tihti, et see asi lihtsalt ei tööta. kui kodanik läheb teise liikmesmaasse äh, tööle, siis väga tihti on neil probleeme äh, töötusmaksetega, Ehm, sotsiaalkindlustusega, pensioniga, see on tihti väga-väga keeruline ja hirmsat vaeva nõudev. ja ka administratiivsed protsessid liikmesmaades on väga erinevad, inimesed peavad pöörduma erinevate ametite poole, büroode poole, kontoritesse, nii et pole tõesti üllatav, et paljude kodanike jaoks on siis Äh, ei olegi võimalik seda liikumisvabaduse unistust realiseerida. seetõttu see arutelu, mida me jälle alustame, loomulikult on seda peetud juba aastaid. ja kui keegi juba teab, et järgmise kümne aasta jooksul või pikema aja jooksul kavatsevad nad elada mitmes Euroopa Liidu riigis, töötades natukene aega ühes riigis, natuke aega teises riigis. ja kui tegelikult ei ole võimalust valida ühte liikmesmaad, äh, kust võtta endale sotsiaalkindlustuskaitse, mida me teeme praegu ju tarbijakaitse puhul. praegu on igasuguseid erinevaid valikuid. aga see on teema, kus tasuks asja arutada poliitilisel tasandil. väga tihti kuuleme detailseid akadeemilisi arutelusid selle kohta, aga ajal, kui me püüame inimesi julgustada kasutama liikumisvaadatu- äh,, vabadust ja me näeme, et selleks on vajadus, arvestades tööpuudust, siis peaksime andma siiski inimestele võimaluse, et neil on see turvavõrk olemas, nad saa-, et nad saavad kasutada sotsiaalkindlustussüsteemi. arvan, et peame hoolitsema ka selle eest, et nende inimeste puhul, kes lähevad tööle vaid üks kord teise liikmesmaasse et neil oleks palju kergem ja lihtsam äh, võimalus ar-, ähm, arvestada arvesse minevat tööaega. me teeme ka ettepaneku, et oleks vaid üks kontaktpunkt, kui te näiteks lähete uude liikmesmaasse tööle või mingisse teise liikmesmaasse siis, siis loomulikult on teil vaja ju töökohta, aga see on asi, mida teete kohe nii kui te sinna saab, saabute, aga te vajate ka tervisekindlustust, teil on vaja teada, kuhu minna, et registreerida oma auto, registreerida ennast selle riigi elanikuks, kõik need asjad on vaja ära teha, kui te kolite, eriti kui te kolite teise riiki. kodanik on siin klient ja sellel kliendil peaks olema võimalus suhelda ühe ametiga. nii et kõik formaalsused saaksid aetud ja lahendatud punktid neli ja viis, siin räägime tervisekindlustusest, ravikindlustuskaardist, probleemist siin, vajadusest saada rohkem informatsiooni, liikmesmaid tuleks julgustada andma ja, ja võimaldama inimestel saada rohkem informatsiooni kätte. loomulikult peavad tervisekindlustuse teemad saama ära lahendatud, lihtsalt ja kergelt punktid kuus ja seitse räägivad Äh, ametialase kvalifikatsiooni tunnustamises. hiljuti esitasime omapoolse arvamuse valge raamatu kohta, mis räägib siis ametialasest kvalifikatsiooni. seisukoht, mille me juba vastu võtsime, leiab täiendavat toetust sellest arvam-, äh, arvamuses ehk see tunnustamine peab olema kiirem ja lihtsam ja arvesse tuleb võtta mitte ainult ametlikku, aga ka mitteametlikku koolitust ja lõppude lõpuks diskrimineerivate reeglite kohta peaks meil olema nulltolerants ja see on reegel, mis peab kehtima küll kõikides liikmesmaades. samuti töötajate lähetamise direktiiv äh, on taas meil päevakorras, ma tahaksin sellelegi viidata ja väga-väga oluline teema, millega tegeleme järgmiste nädalate jooksul, on pensionite küsimus. siin on jälle mõte siis see, et kui ma liigun erinevate liikmesmaade vahel, siis mul on vaja garantiid selle kohta, et minu karjääri lõpus, kui ma pensionile lähen, siis ei saa ma karistada selle eest lihtsalt, et ma töötasin erinevates liikmesmaades, see ei ole vastuvõetav ja seetõttu me peame leidma võimalusi kanda pensionimakseid üle või vähemalt leida mingisuguseid võimalusi, et aidata inimesi, kes on selle all kannatanud kiire ülevaade nendes punktides, nagu ma ütlesin, selles arvamuses on väga palju erinevaid teemasid üles tõstetatud ja ma ootan rikkalikku diskussiooni, teie muudatusettepanekuid, et me saame siin kontidele natuke liha ümber kasvatada, sest me räägime siin teemast, mis teoorias on üks asi, aga praktikas hoopis midagi muud. No. suur tänu! ja äh, me oleme ju tuttavad menetlusega, meie oleme siin äh, äh, mitteametliku hinnangu andjad äh, ja loomulikult teie tööl on teatavad piirangud. Teie ettepanek käsitleb hästi viit ettepanekut, mille vallas meie komisjon võiks äh, täpsustada ettepanekuid äh, IMCO komisjoni raportöörile. kui proua Pastos äh, soovib, siis ma annaksin komisjoni variraportöörile sõna ja siis saate teie suure peakomisjoni raportöörina sel, sel teemal sõna. proua Lope-Fontani suur tänu. jah, tõesti. meie arvamuse koostaja on püüdnud kogu hingest parimal võimalikul moel välja tuua seda, mis on meile, tööhõivekomisjonile kõige olulisem ja seda seoses ühtse turuga, kui me tahame, et ühtne turg toimiks nagu kord ja kohus kõikides liikmesriikides, siis me peame olukorda tõsiselt parandama. Hispaanias on paraku väga palju noori, kes tahavad teistes riikides töötada. ja minule on kurdetud, et mõningates liikmesriikides on see keerulisem kui teistes liikmesriikides, nii et tööd on veel ja meie oleme igal juhul valmis sellele protsessile kaasa aitama. Äh, aga konkreetsed küsimused. punkt number üks. loomulikult me peame rääkima sotsiaalkindlustuse küsimustest, need on väga olulised, sama olulised on ka pensionid. selles vallas on mitmeid asju, mida saab veel paremaks muuta ja võib-olla see põlk puudutab ka ainult hispaaniakeelset tõlget, aga võib-olla võiksime äh, sõnastuse mõõta pisut äh, selgemaks ning täpsustada, mida me siin mõtleme. lõige seitse räägib siin võrreldavatest äh, kvalifikatsioonidest ja nagu ma ütlesin, Hispaania töötajad, Hispaania üliõpilased võivad minna teistesse liikmesriikidesse, nagu näiteks Saksamaa, Saksamaa on üks nendest riikidest, kuhu sageli minnakse. ja kui nad lähevad Saksamaale, siis tegelikult see ei olegi väga keeruline, aga teistes liikmesriikides seevastu ei ole olukord sugugi mitte nii kerge. Nad põrkuvad mitmetele tõketega vastamisi ja iseäranis, mis puudutab kvalifikatsioonide tunnustamist. siis diskrimineerimine see on väga tähtis punkt. võib-olla me peaksime täpsustama, mida me mõtleme siin äh, oma äh, lähenemisega, me peame konkreetselt mainima tööhõivepoliitikat ja peame konkreetselt välja ütlema, mis äh, ei ole meile vastuvõetav ja mis, mida võib määratleda kui diskrimineerimist. ma leian, et arvamus ise on hea, ja tegelikult äh, on ju võimatu äh, ühe lehekülje raames äh, praktiliselt kõiki meie soove väljendada, nii et muudatusettepanekud ja juba seda head teksti parandavad nii. aitäh! juhataja, ka mina tahaksin tänada raportööri selle töö eest. komisjoni töödokument, mis on tegelikult selle arvamuse esitamise aluseks jätab tegelikult väga palju soovida. Nad mainivad ära kodanike ja ettevõtete kakskümmend muret ühtse turu toimimise kohta, aga nad ei paku ühtegi lahendust tegelikult. ja seetõttu arvan, et on kõigi meie asi seda teha. ning variraportöör sotsiaaldemokraatide seast ja mina tunneme, et meil on kohustus seda teha, aga kui me räägime lahenduste väljapakkumisest, siis me peame vaatama äh, töötajate ja sotsiaalkaitse seisukohast loomulikult, et me räägime siin ka lähetatud töötajate direktiivist. kui me räägime kodanike peamistest kahekümnest murest ühisturu toimimise kohta, siis tuleb selgelt välja öelda, et meie toetame Euroopa töötajate õiguste kaitset ja proua Hirsch ei puuduta kõiki asjaomaseid muresid, minu arvates. minu meelest tuleb rääkida ka riigihangetest, administratiivsetest tõketest VKE-dele, lubamata äh, töötajate õigusi me ei tohi lubada töötajate õigusi piirata, seetõttu me esitame terve hulga muudatusettepanekuid, mille eesmärk on äh, välja tuua ja tugevdada ühisturu äh, sotsiaalset dimensiooni. mis puudutab riigihankeid, siis ma arvan, et see oli üks nendest kahekümnest äh, valdkonnast, kuid see ei ole meie komisjon, komisjoni pädevuses niivõrd, me peame vaatama, kuidas me neid pädevusi oleme täpsemalt jaganud IMCO komisjoniga. võib-olla me võime siis isegi sekkuda sellegipoolest ka selle küsimuse puhul, sellepärast et tõesti riigi turg, avalikud hanked, pidades silmas arutelusid, mis meil on, meil olid seoses äh, riigihangetega, riigihangete raportiga ma ei mäleta enam, kes raportöör oli IMCO-s, aga me rääkisime sellest, kuidas tuleks sotsiaalsed klauslid ka kaasata ka riigihangete küsimustega käsitlevatesse dokumentidesse. proua Pastos, IMCO komisjonilt, palun. Eh, suur aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin tänada äh, arvamuse koostajat teised kolleegid on viidanud mõningatele piirangutele, nagu näiteks dokumendid, mida on välja pakutud selle teema uurimiseks, siin on terve hulk äh, erinevaid teemasid. minu arvates on ta väga hästi äh, hakkama saanud äh, sellise dokumendi läbiuurimisega, see tohutu suur teema, Euroopa kodanike kakskümmend peamist muret ühisturu toimimisega seoses, mida mina ütleksin variraportöörina IMCO nimel, on see, et siinne strateegia ei ole mitte leida konkreetseid lahendusi igale probleemile kahekümnest, pigem anda selliseid üldisemaid soovitusi Euroopa institutsioonidele, eriti komisjonile, nii et me saame anda soovitusi, kus kohas tuleks uusi seadusi luua, samuti anda soovitusi liikmesmaadele. nii et saaksime stimuleerida või, või, või ärgitada sellist poliitilist taset poliitilist tahet, nii et see lahendaks ära meie kodanike jaoks probleeme olevaid öö, probleeme, et na-, et väheneks selline umbusaldus ühisturu suhtes. üks punkt, mida see analüüs öö, välja toob ja mis on ühine sellega, mida teeb komisjon ja selle komisjoniga samamoodi, on see, et meil on kolm peamist murevaldkonda ühisturus. kõigepealt pakutav informatsioon, kättesaadav informatsioon üleüldiselt. kodanikud ei tea, millised on nende põhilised õigused, nad ei tea, kelle poole pöörduda. niisiis väga tihti on neil ebapiisav arusaam sellest, mis on ühtse turu eelised. kuidas üldse sellest kasu saada? mida peab tegema selleks, et sellest kasu saada? nii et päris kindlasti on meil vaja infokampaaniaid, teadlikkuse tõstmise kampaaniaid. ja proua Hirši äh, raport toob selle väga suure probleemi välja. ja näitab ka, et on tõesti olemas vajadus pöörata rohkem tähelepanu sotsiaalkindlustuse küsimusele nende inimeste puhul, kes tahavad liikuda tahavad riik, liikuda ühest liikmesmaast teise, kogu Euroopa Liidus ringi rännata. Nad peavad teadma, millised on administratiivsed nõudmised, kui nad tahavad taodelda ühe või teise riigi residentsust, millist koolitust ja väljaõpet nad vajavad, kas nende kvalifikatsioon on äh, kuidagi võrrelda, kuidas see vastuvõtva riigi süsteemiga kokku äh, sobib ja seetõttu peavad liikmesmaad võtma õigeaegselt asjaomased seadused vastu siiamaani on palju-palju tegemata juhtumeid, lahendamata juhtumeid, komisjoni ees on väga palju äh, kaebusi selles, kuidas asju ei lahendata õigeaegselt, seadused on üle võtmata ja mida iganes. muidugi on tore anda kodanikele rohkem õigusi, anda neile suuremad võimalused liikumiseks, eriti VKE-de jaoks, nii et nad saaksid paremini ähm, tegutseda terve ühenduse territooriumil, aga mis siis saab? siis tuleb välja, et liikmesmaad ei ole üle võtnud Euroopa Liidu õigusi ja see põhjustab väga suuri probleemi, probleeme ja lõppude lõpuks on väga suur auk seadusandluses. väga tihti on kodanikel teatud ootusi, nad eeldavad ja ootavad, et Euroopa Liit suudab minna edasi oma suveräänsuses, oma seadusandliku võimuga. samas Euroopa Liit ei ole piisavalt kaugele suuteline minema seadusandlusega. minu jaoks on väga oluline seda rõhutada soovitustes, mille me esitame poliitikutele ja me peame rõhutama, et institutsioonid ja liikmesmaad peavad tegema koostööd koordineeritult selleks, et neid puudusi kõrvaldada. selleks, et leida vastuseid, mida me kodanikele võlgu oleme, mida me oleme võlgu väikeettevõtetele, eriti pro-, äh, sellise majanduslanguse ja finantskriisi ajal. kuid ümbritsevad tingimused on sellised, siis me peame andma inimestele nii palju võimalusi, kui me vähegi suudame. niisiis, selle komisjoni, tööhõivekomisjoni arvamus tuleks äh, arvesse, et selle saaks arv, et see saaks arvesse võetud juhtkomisjoni ähm, arvamuses me peame läbi suruma ka selle ühe kontaktpunkti idee, nii et kodanikel oleks võimalik kiiresti ja tõhusalt tegeleda kõigi administratiivsete küsimustega ühes kontoris. me peame välja tooma ähm, pensionite ülekandmise probleemi, mis on kodanike jaoks täiesti hädavajalik, et nad suudaksid äh, kogu seda liikumisvõimalust ära kasutada. see on väga oluline instrument, kui tahame et ta, me anname inimestele korrektse ja õiglase ligipääsu tööjõuturule, aitäh! suur tänu, proua! ja ennem kui ma annaksin teisele raportöörile sõna, tahaksin kommenteerida proua Steinbrücki öeldut, loomulikult äh, see komisjoni korraldus, äh, Monti valge raamat oli olemas, Barnier oli oma, ma ei tea, mis värvi raamat ja nüüd on need kakskümmend põhilist mureküsimust välja toodud ja need kakskümmend mureküsimust on äh, väga suunatud äh, sellele piiri ületamise elementidele ühtses turus. kui me räägime oma kodanikele ühtsest turust, siis tekib ainult üks küsimus mis juhtub siis, kui me piire ületame? Äh, me räägime iga päev ühtsest turust, härra Cameron ja, ja härra Monti sealhulgas kirjutavad kirju siseturu ü-, öö, plussidest ja nendest kahekümnest mureküsimusest me igapäevaselt ei kuule. me peaksime rääkima nendest kahekümnest mureküsimust ja tule-, mureküsimusest ning äh, rõhutama, et need mured tekivad siis, kui me tahame piire ületada. pensionite küsimus on sealhulgas tähtsal kohal ja kui me tahame, et meil oleks üldisem lähenemine, kodanik või milliseid küsimusi esitavad kodanikud, ettevõtted, kes soovivad teisi turgusid kasutada ja mina arvan, et nende jaoks tekivad hoopis teised küsimused komisjon ei ole neid teemasid pannud nende kahekümne mureküsimuse hulka, mina esitaksin äh, muudatusettepanekuid näiteks ühe teema kohta, mis on olnud mitmetes meie toimikutes tähtsal kohal ja välja kerkinud. ja näiteks äh, sotsiaalkorterid, äh, sotsiaaleluase, jah, ja riigiabi küsimused, konkurentsiõigused sotsiaalelu aseme finantseerimine, äh, need on tähtsa, tähtsad küsimused ja neid ei ole sugugi mitte mainitud kahekümne põhilise mureküsimuse hulgas. nii et ma arvan, et me peaksime minema kaugemale kui komisjoni ettepanek. Äh, teie loomulikult ei ole saanud seda teha oma tööpiirangute tõttu, aga muudatusettepanekud võimaldavad meil seda teha ka nüüd, proua raportöör, teil on sõna, et see arutelu kokku võtta, aitäh! Ähm, suur aitäh. Äh, teiepoolsete kommentaaride eest. Ähm, proua Steinrock tõi esile olulised punktid. tõesti, keeruline on näha, et jah, meil on äh, nüüd äh, need mureküsimused komisjoni dokumendis välja toodud, aga Äh, seal on äh, legislatiivküsimused äh, ja muud sarnased küsimused ja mina arvan, et selle taustal on meie kohus tööhõivekomisjoniga oma mõtted ka nende hulka lisada, mis seal on ära toodud, vaatamata sellele, et me teeme seda võrdlemisi hilja me peame mõtlema sellele, mida me tahame näha Euroopa Parlamenti selles vallas tegevat Need punktid on kindlasti väga olulised. Äh, väikeettevõtted, jah, see on üks osa asjadest, äh, lepingud äh, on veel üks aspekt. ma olen väga avatud nendele ettepanekutele ja kindlasti kaalun neid nagu ma ütlesin, siis me peame oma mõtetega välja tulema, sotsiaalne kaitse on probleemiks, sotsiaalkindlustus on, sotsiaalkindlustussüsteemid on probleemiks praegu me ei saa vaadata mitte ainult äh, ülekantavust, äh, me peame vaatama ka näiteks pensioneid ja pensionisüsteemi üldisemalt. Äh, mõnikord on pensionisüsteemi struktuuri tõttu inimesed ebasoodsas olukorras, kui nad tahavad ühe süsteemi alt teise süsteemi alla liikuda ja see kahjustab kodanike huve. me peame liikuma ühtse Euroopa tööturu äh, poole ja see on see sõnum, mille meie komisjon peab väga selgelt välja saatma, aitäh. ja me saame äh, sellega tegeleda siis, kui me tegeleme proua Steinbrocki raportööriga. ja nüüd siis oleme selle arvamuse projekti läbivaatamisega ühele poole jõudnud no, äh, lähtuvalt meie töökalendrist tuleb esitada muudatusettepanekuid äh, selle arvamuse projekti kohta enne kuuendat märtsi kella kahteteist. Äh, räägime neist kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal märtsil oma komisjonis ja hääletame ka kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal aprillil ja IMCO äh, tegeleb selle küsimusega üheksateistkümnendal juunil oleme selle päevakorrapunktiga ühele poole jõudnud ja läheme nüüd edasi. nüüd on meil päevakorras hääletamine. päevakorrapunkt number üheksa, proua Elizabeth Morin-Chartier raport, mis käsitleb direktiivi ettepanekut töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest tulenevate riskidega, sealhulgas siis elektromagnetväljad. ja tegemist ei ole alusdirektiiviga, kuid vaid äh, olemasoleva direktiivi pikendamisega. artikkel üks, muudatusettepanek number kaks, proua Karima Tellilt, Elizabeth Schröderilt, Monika Mera-Atult ja see on identiline muudatusettepanekuga kolm proua Raptilt. ja hääletame neid koos ja raportöör on äh, nende kahe muudatusettepaneku vastu. kes on poolt? kes on vastu? tagasi lükatud ja seejärel hääletame muudatusettepanekut number üks raportöörilt, kes on poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. hääletame kogu dokumenti, kes on poolt, vastu, erapooletud. raporti projekt on vastu võetud, üks hääl vastu, üks erapooletu ja äh, resolutsiooni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud ja sama äh, enamusega vastu võetud õnnitlused raportöörile. oodake, oodake. ma kiirustan liigselt. nagu te teate, lähtuvalt äh, hääletusest alustatakse äh, nõukogu läbirääkimisi äh, komi-, äh, nõukoguga, kellega me oleme kaasotsustajad ja lõpetuseks soovitakse jõuda esimese lugemise kokkuleppele lähtuvalt artiklist seitsekümmend ja peaksin ma teiega rääkima läbirääkimiste meeskonnast, täpsustama mandaati ning tutvustama teile läbirääkimiste kalendrit. teen teile ettepaneku, et läbirääkimiste meeskond küll vastavalt meie tavadele koosneks raportöörist, variraportööridest ja mina juhin delegatsiooni. kellelgi ei ole midagi selle vastu, paistab ei ole, siis teeme nii mis puudutab läbirääkimiste mandaati, siis äh, lähtume äh, hääletusest, opositsiooni ei ole, sellele vastuväiteid pole, siis on otsustatud äh, ja nüüd teen ettepaneku, et esimene triloog komisjoni ja nõukoguga leiab aset kell viiendal märtsil kell kuus õhtul ja saali number pole veel teada. sellest räägin teile järgmisel koosolekul, kui tutvustan teile selle e-, e-, edusamme. ja siis äh, järgmisena asume hääletama meie kolleegi Minaka Kabrnohhi äh, raportit määruse kohta, sotsiaalkindlustussüsteemise kooskõlastamise kohta ja määruse kohta, mis äh, sätestab määruse kaheksa, kaheksa, kolm, kaks tuhat neli ja muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud äh, artikkel äh, üks punkt üks, artikkel viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel üks punkt kaks, äh, muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel üks punkt neli, muudatusettepanek kaks, koos suulise muudatusettepanekuga, mis tegelikult on lihtsalt keeleline parandus kas see on tõesti keeleline parandus? peame hääletama muudatusettepanekut koos keelelise muudatusettepanekuga. muudatusettepanek number kaks, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek artikkel kolm punkt kaks äh, punkt B äh, alapunkt I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek äh, neli raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksateist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud äh, muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanekud kakskümmend üks ja kakskümmend kaks identsed, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, eh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks äh, koos keelelise muudatusettepanekuga, millele kellelgi midagi vastu ei ole on poolt, muudatusettepanek kolmkümmend üks vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend kaks raportööri poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend neli proua Omen Reutelilt äh, raport on vastu, kas on poolt? vastu, erapooletud muudatusettepanek kolmkümmend neli on tagasi lükatud muudatusettepanek äh, äh, kümme, kes on poolt, vastu? Te ei hääletanud, kes on poolt, muudatusettepanek kümme raportöörilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud mu,, äh, muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja hääletame siis kogu Äh, raporti projekti elektrooniliselt, äh, kellel ei ole hääletuskaarte kaasas. hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks poolt, äh, keegi ei ole vastu, üks erapooletu raporti projekt on käesolevaga vastu võetud. ja nüüd äh, seadusandliku resolutsiooni projekt, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks hääletas poolt, keegi ei hääletanud äh, äh erapooletuna ja üks hääl oli vastu. õnnitlused raportöörile. ja see tähendab seda, et oleme siis võtnud vastu teksti, äh, mis vastu ja võime lõplikult selle täiskogul kinnitada kas te tahate kodukorralisel küsimusel sõna võtta? jah, proua äh, esinaine, hääletuse käigus ma panin tähele et, et seitsekümmend viis protsenti häältest äh, ta isegi ei tõstnud oma pilku, et vaadata. ja kui, äh, kuna seda kantakse internetis üle, siis te võiksite vähemalt demokraatiast muljet jätta. seitsmekümne viiel protsendil juhtudest, kui te lugesite ette poolt vastu erapooletut, siis te ei vaadanud üldse meid jah äh,, ma mõtlesin selle peale, äh, kui ma hääletuse, hääletust korraldasin ja ma tean, et teie fraktsioon juba selle äh, tähelepaneku tõstatas varem ja kui ma hääletasin, teadsin ma, et ma ei pea tegelikult äh, vaadata saalis, kes mida hääletab, sellepärast et ma tean, et teadsin, et oli poolt, ma ei pidanud äh, kogu aeg ringi vaatama. ja loomulikult oli teil võimalik hääletada elektroonilise hääletuse käigus äh, äh, nii, et sellest jääks ka jälg, nii et teie tähelepanek on asjakohatu. ja nüüd päevakorrapunkt number üksteist, Euroopa kodanike aasta arvamus meie asepresident, aseesimehelt proua Zuberilt seitsekümmend kolm proua Sipperilt, raportöör on poolt, kes on poolt? vastu. kontrollime seda. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend neli vastu, üks erapooletu muudatusettepanek seitsekümmend kolm on tagasi lükatud, muudatusettepanek äh, seitsekümmend neli, Beckerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek seitsekümmend viis proua Lamberilt, see sobib sellega, nii et hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, artikkel kaks, lõige kaks, ala, Taane kaks, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. artikkel kaks, lõige kaks, pärast taanet kaks on uus taane proua Pulaanilt, härra Pulaanilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see oli vastu võetud, aga kontrollime seda hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, kuusteist vastu ja kolm erapooletut, selgelt vastu võetud. artikkel kaks, lõige kaks, taane kolm, kompromiss B, kolm, viielt fraktsioonilt äh, ma arvan, et vastu võetud, aga vaatame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaks, lõige kaks, taane kolm ja muudatusettepanek kolmteist, raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolm lõige üks A, uus muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, härra Pulanit, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolm lõige üks, Taane üks, kompromiss C, kolmelt, viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud artikkel kolm lõige üks ja Taane kaks, härra Pulanilt kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend seitse proua Köntsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muud-, artikkel kolm, äh, taane üks äh, ta,, lõige üks, taane kolm, äh, raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa proua Kinga Köntsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud artikkel kolm, lõige üks, Taane kolm A üheksa ja kaheksakümmend üheksa proua Zuberit, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. artikkel kolm, taane, lõige üks, taane viis, kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolm, lõige üks, Taane kuus-kuus, muudatusettepanek üheksakümmend kolm, proua Sippel, et kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kontrollime seda, muudatusettepanek üheksakümmend kolm. normaal. Le vote est ouvert, le vote est clos. hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend vastu, äh, tagasi lükatud. nii et kontroll oli täiesti õigustatud. Äh, üheksakümmend neli proua härra Beckerilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis koos suulise muudatusettepanekuga, millele kellelgi ei paista midagi vastu olevat, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus samalt autorilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse härra Bülonilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa härra Pulaanilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa, samalt autorilt äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada proua Sippelilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üks härra Beckerilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks proua Lamberilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolm proua Lamberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada neli härra Beckerilt, kes on poolt. kontrollime sada kolme. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend üks poolt, kakskümmend üks vastu sama olukord nagu varem, nii et äh, tagasi äh, lükatud. rahvapartei esindatus on meil päris suur täna hommikul, ma vaatan, sada neli. kakskümmend üks poolt, kakskümmend üks vastu, äh, tagasi lükatud, eks ole. ma lugesin need hääled ära, mis, kelle poolt hääletuskaarte jah, võrdsuse puhul, viigi puhul kehtib selline põhimõte, et tagasi lükatud on hääletatud punkt. Il y a, il y a deux socialistes qui sont des mauvais élèves de la carte kaks sotsiaaldemokraati, härra äh, Ole ja teie esimees on nii-öelda halvad õpilased siin. no meil no ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. oot, oot, oot, oot, oot. eksisin, oi, see ei sobi kuidagi, see ei lähe. ma ei taha, et minu vastu niiviisi üles tõustetest, et tõustakse kakskümmend kolm poolt, tõesti, tõesti, üheksateist vastu ja tõesti, proua Lamberi äh, muudatusettepanek hoolimata Rahvapartei suurest esindatusest on nüüd vastu võetud ja suur tänu, et te hoidsite tähe, silmad nii lahti härra Pekker, sada neli, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis proua Sippelilt, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt üks, muudatusettepanek kuusteist äh, kahes osas. Äh, ja kõigepealt kogu muudatusettepanek ilma sõnadega based on ethnicity, äh, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja kes tahab lisada neid sõnu poolt, Mm. vastu erapooletud tagasi lükatud. põhjendus punkt üks A uus lähtuvalt muudatusettepanekult üks poolt vastu erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist proua Papadopolult, kes on poolt vastu erapooletud vastu võetud. kaheksateist proua Sippelilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist proua Sippelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt kolm, kompromiss E viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt neli, muudatusettepanek kakskümmend kaks, proua Kinga Könts, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt neli A uus, muudatusettepanek kakskümmend kolm, proua Papadopolult, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt viis, muudatusettepanek kakskümmend neli härra Beckerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt, muudatusettepanek kakskümmend neli härra Beckerilt. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kaheksa poolt, viis vastu, selgelt vastu võetud kakskümmend viis sobib sellega, nii et äh, hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus proua Regnerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm proua Suuberilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse proua Papadopolult, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt seitse, muudatusettepanek S'il n'y a pas d'opposition, je vous propose d'inverser. kui kellelgi pole midagi selle vastu, siis me hääletame teises järjekorras kui meie hääletusnimekirjades, sellepärast et kui meil on kompromiss, siis seda tuleks hääletada ikka kõigepealt, enne kui teisi muudatusettepanekuid, kui kellelgi pole midagi selle vastu, siis teeme ka nüüd nii. niisiis kompromiss F viielt fraktsioonilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja äh, minu jaoks äh, lihtne muudatusettepanek ei saa tulla enne frak-, ähm, ei saa tulla enne kompromissi, äh, kui tahetakse niiviisi teksti muuta või kustutada. ja põhjenduspunkt seitse, muudatusettepanek kolmkümmend viis proua Sippelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kaheksa, sama olukorda aga nüüd on see muudatusettepanek tagasi võetud, mis enne kompromissi oli, nii et hääletame kompromissi G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt üheksa, kompromiss I, kes on viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja jällegi põhjenduspunkt üheksa, teine kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pärast põhjenduspunkti üheksa, muudatusettepanek nelikümmend seitse, proua Suuberit, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja pärast põhjenduspunkti üheksa muudatusettepanek nelikümmend kaheksa proua Sippelilt kahes osas, kõigepealt kogu tekst ilma sõnadeta, äh, mis on siin välja toodud, kes on poolt, vastu, erapooletud, mm, vastu võetud, ülejäänud tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, Kingo Konts nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend proua Lamberilt, kes on poolt, vastu paistab, et ei hääletanud korralikult, aga siiski tagasi lükatud, ma arvan, muudatusettepanek seitse äh, raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjendus punkt üksteist, kompromiss J viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjendus punkt kaksteist, muudatusettepanek üheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kolm proua Pupakis, härra Pupakis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli äh, langeb ära ja nüüd tuleb siis muudatusettepanek viiskümmend viis äh, pärast põhjenduspunkti kaksteist härra Pulaanilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, põhjenduspunkt kolmteist. jällegi kahes osas, mis hääletusnimekirjast selgelt välja ei tule, aga kompromiss kõh, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti kolmteist muudatusettepanek kümme, Kevro Suubrit, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm, proua Plumbilt, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuuskümmend neli härra Bulanilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kuuskümmend viis proua Regnerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt viisteist, muudatusettepanek kuuskümmend kuus härra Beckerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt seitseteist, muudatusettepanek kuuskümmend seitse härra Beckerilt, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt kaheksateist, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, proua Sippelid kahes osas, kõigepealt esimene, kogu tekst ilma sõnadeta, nagu välja toodud, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ülejäänud tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jah kui võidate, siis te keegi ei taha, et kontrolliksime, jah, eks muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, Kroosipillet, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Pro-, seitsekümmend Kroosipillet, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt üheksateist, muudatusettepanek seitsekümmend üks härra Bekkerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend kaks, muudatusettepanek seitsekümmend kaks härra Bekkerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, hääletame kogu äh, arvamuse projekti äh, elektrooniliselt. hääletus on alanud, kõik, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, kakskümmend, kolmkümmend kaheksa poolt, kaks erapooletut, kaks vastu. õnnitleme meie raportööri, meie asepresident, aseesimeest tema esimese arvamuse äh, õnnestunud koostamise eest ja nüüd äh, äh, härra Orri. suur aitäh, ma tahtsin punkti kakskümmend kaheksa juurde tagasi tulla. me hääletasime nagu ma ütlesin, siis ma tahaksin rääkida punktist kakskümmend kaheksa me äh, hääletasime ja äh, ma ei ole rahul sellega, kuidas me järjekorda muut-, muutsime. varemalt oli nii, et kui on äh, olnud olukord selline, et on kompromissi artikkel, siis hääletada kompromissi. üldreeglina ei hääletata muudatusettepanekut enne kompromissi, aga teisest küljest ei ole, kui tegemist ei ole nii olulise muudatusettepanekuga, Eh, siis ma arvan, et sekretariaat eh, peab eh, meile enne hääletust teada sellest andma, selleks et me teaksime, kuidas me hääletame. reegel on selline, et kui kompromiss muuda, muudetakse, muudatusettepanekuga suuresti tuleb muudatusettepanekut hääletada enne kompromissi ja mitte pärast. härra Siir, kas saab sõna? Yo creo que hay una tradición en esta... suur aitäh, proua esimees tavaliselt äh, siin komisjonis tegutseme me selliselt, nagu te eelnevalt kirjeldasite, kui on kompromiss, muudatusettepanek, äh, mis äh, koondab enamike fraktsioonide, eriti enamike esindavate fraktsioonide arvamusi, siis muudatus hääletatakse pärast seda kompromissi ja me oleme seda pikka aega teinud. mõnikord on hea olla konservatiivne, mõnikord võib-olla mitte alati, aga ma arvan, et head asjad on need, millest tuleb kinni hoida ja mida tuleb säilitada, aitäh! je veux dire, tout le sens d'un amendement de compromis euh.... kompromiss, muudatusettepaneku mõte seisneb selles, et me suudaksime koondada võimalikult palju inimesi võimalikult kvaliteetse teksti koostamisse ja lähtuvalt meie tavadest me hääletame kõigepealt äh, kompromissmuudatusettepanekut äh, ja härra Öri tõstatas selle küsimuse pärast hääletamist, nii et ma eeldan, et tegemist ei ole tema jaoks siis otsustava tähtsusega küsimusega. ja kui ma nüüd äh, loen siin meie kodukorra artiklit sada kuuskümmend lõiget neli, siis äh, võin siit lugeda, et ja see kähtestab siis hääletamise alused nii et äh, esimees võib teha muudatusettepanekuid, kompromissmuudatusettepanekuid ja kui ta teeb, kui tehakse muudatusettepanekut kompromissmuudatusettepanekus, siis äh, see on äh, esmase tähtsusega ja see oli siis see meie kodukorrast pärit punkt, millest ma lähtusin. ja aitäh esimees. ma ei taha muuta meie hääletuskorda, ma aktsepteerin seda, kuidas me hääletasime, aga ma tahtsin tagada selle, et äh, reeglid oleksid äh, selgelt formuleeritud. me oleme traditsiooni sisse juurutanud ja üldiselt võib öelda, et äh, me hääletame kompromissettepanekuid prioriteetsetena ja ma olen üleüldiselt selle reegliga nõus. aga siin komisjonis on meil olnud varem tavaks see, et kui muudatusettepanek oluliselt muudab kompromissi, siis me hääletame seda muudatusettepanekut enne. ma ei hakanud seda äh, arutelu siin pikalt pidama keset oma hääletamist. kui te tahate sellest küsimusest veel rääkida, siis teeme seda koordinaatorite koosolekul, kus on õige koht selliseid arutelusid pidada, aga ma palun teil lugeda artikkel sada kakskümmend kuus, mis käsitleb hääletuse äh, läbiviimise põhimõtteid äh, meie kodukorras tegemist on siis äh, artikliga, mis kehtib meie komisjonidele ja Äh, ma ei mäleta seda peast, aga te leiate selle kiiresti üles. aga nüüd siis päevakorrapunkt number kaksteist, äh, piiriülese vabatahtliku tegevuse tunnustamine ja edendamine Euroopa Liidus ja tegemist on äh, arvamusega, mille on koostanud proua Harkin. lõige üks, kompromiss A, mille on esitanud mitmed autorid, kes esindavad erinevaid fraktsioone tõenäoliselt. kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud pärast lõiget üks, muudatusettepanek kuus, seda hääletame hiljem ja kompromiss G. pärast kompromiss G-d. ja siis kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast kompromissi, pärast lõiget üks, kompromiss F kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. lõige kaks, kompromiss C, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh,, lõige kaks äh,, uus, kes on äh, poolt vastu, kompromiss D, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kaks, uus punkt, muudatusettepanek kakskümmend kolm proua Rundsullilt, see langeb ära ja nüüd äh, hääletame muudatusettepanek kakskümmend neli proua Blinkevitš-Jutelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, kakskümmend viis samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolm, äh, proua härra Elmeri kustutav muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja pärast äh, lõiget kolm, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, proua Rondsulilt koos suulise muudatusettepanekuga samalt autorilt, äh, kellelgi ei ole midagi suulise muudatusettepaneku vastu, ja siis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast äh, lõiget neli hääletame muudatusettepanek kakssada proua äh, Ronsulilt kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, siis äh, lõige neli, muudatusettepanek kolmkümmend seitse, proua Lamberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viis. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kuus, kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kuus, muudatusettepanek nelikümmend seitse, proua Nutsulid, kes on poolt, vastu, kes on poolt, muudatusettepanek nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõige seitse, muudatusettepanek viiskümmend neli proua Plumbilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis proua Ronsulilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, lõike seitsme puhul unustasime ära kompromissi I. kes on kompromissi I poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud lõige äh, kaheksa, kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, ja siis muudatusettepanek kuuskümmend, Kroal Plumb, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks, proua Esaiahilt poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend üks. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud. ei, vastupidi, kaheksateist äh, või äh, poolt, kakskümmend neli vastu, igal juhul tagasi lükatud Kinga Kõlts, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud kuuskümmend kolm proua Harkinilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis äh, härra Helmerilt, kes on, ja seda hääletame kahes osas, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud äh, ja teisel hääletusel pole enam mingisugust mõtet ja siis muudatusettepanek kuuskümmend kuus, see langeb ära ja nüüd hääletame kogu teksti elektrooniliselt. vabandust, härra Kammi. Uh, on uh, amendment forty three. hääletus muudatusettepaneku nelikümmend kolm osas. et seda me ei teinud, seda me ei hääletanud. jah, sellepärast, et me hääletasime kõigepealt äh, kompromissi H, aga nüüd hääletame siis kogu teksti elektrooniliselt. Le vote est ouvert hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, üks hääl vastu, üks erapooletu. me õnnitleme teid, proua arvamuse koostaja. ja nüüd oleme siis oma hääletamisega ühele poole jõudnud ja äh, meil on plaanis äh, mõttevahetus äh, proua Harkinsi raporti teemadel globaliseerumisega kohanise Euroopa fondi teemal. Chers collègues, est-ce que je peux vous proposer... Kallid kolleegid, palun äh, istuge oma kohtadele, sellepärast et vastasel korral äh, jääme oma programmiga ajahätta. ja see ei ole muidugi vastuvõetav. päevakorrapunkt number kolmteist, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend sellel teemal toimub meil nüüd kuulamine. tegemist on põhimõtteliselt arvamuse vahetusega. annan kõigepealt sõna raportöörile proua Harkinile. suur aitäh, proua esimees ehm, Me arutame täna uut ettepanekut globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi osas ja oluline on öelda, et praeguses kontekstis ehm, on üks teema, mis äh, pakutab muret äh, meile kõigile, nimelt eelmise aasta lõpu nõukogu otsus äh, mitte jätkata selle erandiga, mis oli ette nähtud ning majandus- ja sotsiaalkomitee, komisjon on, komitee on ähm, avaldanud üllatust ja nördimust selle üle ja regioonide komitee samamoodi. ja ma arvan, et selle kontekstis, mida me täna arutame, äh, tõusetuvad ka selle fondi tulevikuga seonduvalt probleemid. ma arvan, et me peame võtma äh, aluseks ka äh, vaheülevaate, mis puudutab seda fondi ja eelnevaid kuulamisi samamoodi. ma tahan väga lühidalt rääkida mm, peamistest teemadest, nimelt ajaküsimus, Äh, ja liikmesriikide vastutus, liikmesriigid äh, võivad hakata rakendama meetmeid äh, niipea kui võimalik. nüüd kaasrahastamise määr on mõnedes riikides olnud probleemiks künnis, mis puudutab töötajate arvu, lisaks mm, mm, järjest rohkem hakkavad äh, seda äh, tingimust täitma, mis on hea. lisaks sotsiaalpartnerite kaasamine ning äh, sünergiad teiste fondidega, nagu näiteks Sotsiaalfondiga ja nii edasi. ettepanek ise on suunatud ühekordse toetuse andmiseks selleks, et selliste töötajate tagasipöördumist tööturule soodustada, kes on oma töökohtadest teadussektorites ilma jäänud ning tingimused on näiteks tööstuse Äh, üleviimine kolmandatesse riikidesse, äh, globaliseerimisest tingitud äh, struktuursed muutused ning ka olukorrad, kus töökohtade kaotus mõjutab halvasti piirkondi ennast. siin on ettepanekuid välja toodud näiteks ootamatu kriisi tõttu töökohtade kaotus äh, on siia nüüd uue ettepanekuga kaasatud. Äh, lisaks äh, siiani on arutluse all olnud ka talunike kaasamise küsimus ja huvitav on ära märgata see, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuses on väideldud selle talunike kaasamise vastu ning regioonide komitee on öelnud, et tegemist on suure muudatusega ning Mm, toob kaasa ebaühtsust äh, kaubanduspoliitikas äh, Eh, Euroopa tasandil. Need on eh, nende seisukohad siis ja tegelikult eh, ei puuduta see mitte ainult talunikke, vaid ka nende peresid, nemad võib ka kaasata siia. Nende kaasamine toimub teistsugusel alustel kui teiste ehm, töötajate kaasamine. lisaks on siia nüüd ettepanekul kaasatud ka mikro- ja väikese suurusega ettevõtete juhid ja veel mõned töötajate kategooriad. sellega ma praegu lõpetan. ma ootan pigisilmi seda, mida minu kolleegid selle kõige kohta täna täna hommikul ütlevad, ma ootan pikisilmi kõikide kolleegide küsimusi ja ma loodan, et ma nende äh, arutelu lõpus ka vaada-, vastata suunan, suudan, aitäh. Le charme du trafic bruxellois fait que ja Brüsseli äh, liikluse võlude tõttu oleme me oma ettekannete järjekorda pisut muutnud ja teen teile ettepaneku, et alustame oma teise asjatundja ettekandega, härra Cor-, Carlos Tortuero Martin, kes on äh, pärit tööhõive ja sisserändeministeeriumist äh, Hispaanias. palun, teil on sõna. ja teil on sõna umbes kümneks minutiks, palun. Señora presidenta, señoras, señores diputados esimees, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle kutse eest, mille te meile saatsite selleks, et tulla siia ja rääkida Hispaania kogemustest eh, globaliseerimise kohanemise Euroopa fondi kasutamisel viimastel aastatel, alates aastast kaks tuhat kaheksa, Äh, alates äh, ajast, äh, mil see fond on olnud töös, oleme me sellest tõeliselt kasu saanud ja me oleme seda kasutanud selleks, et toetada kaheksateist projekti. see tähendab seda, et üle kümne tuhande töötaja on Eh, saanud oma elu korda seada, eh, saanud kasu koolitustest eh, ning saanud võimaluse uus töökoht leida. ja seda on oluline meeles pidada, võttes arvesse seda, et me oleme praegu majanduskriisis ja meil on ka tööpuudus väga kõrge. kaheksateist projekti, nagu ma mainisin, siis on kasu saanud ja viis nendest äh, Äh, äh, puudutasid globaliseerumist ja kaubandusmeetmeid, kolmteist neist läksid majanduskriisi alla. Äh, tänu muudatusele, mis sisse viidi, mis puudutas siis abi majanduskriisist tingitud probleemide tõttu, said need projektid siis abi oli üks projekt, mis aitas ettevõtet, kellel oli üle tuhande töötaja äh, mõned projektid kuulusid äh, kahe punkt viiele, mis on sektoriaalne kriis ning ainult üks projekt läks osa C alla, mis puudutab vähem arenenud piirkondi. ja Mm, valdkondi, kus regionaalne tööpuudus on olnud üle kümne protsendi. vaatame nüüd äh, neid projekte sektorite kaupa. Äh, neli äh, neist olid autotööstuses, kolm tekstiilitööstuses, kaks ehitusvaldkonnas, kaks tööstusharust, mis toodab puidust uksi üks oli keraamika valdkonnas, üks kivi ja marmori valdkonnas, üks jaekaubanduses ja äh, üks projekt äh, kuulus äh, jalatsitööstuse valdkonda. niisiis üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend neli inimest on saanud sellest fondist otsest abi ja kui Äh, nüüd sugude lõikes arvud välja tuua, siis võib öelda et, et kuuskümmend seitse koma üheksa protsenti neist olid mehed ja kolmkümmend kaks koma üks protsenti naised. ja äh, abi me saime neljakümne ühe miljoni euro ulatuses. ja keskmisena said äh, inimesed vähem kui Euroopa Liidu keskmine Euroopa Liidu keskmine on umbes neli tuhat kuussada eurot, meie saime inimese kohta umbes neli tuhat kakssada eurot. ja nüüd võttes arvesse selle kogemuse, mis meil on olnud, võime me öelda, et see fond on ääretult oluline. see tähendab seda, et kõik kaasatud sidusrühmad teevad käsikäes koostööd ja seda nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil. ja loomulikult eh, see hõlmab eh, nii ettevõtjaid kui ka töötajate esindajaid. Eh, see kogemus on meile näidanud, et kõik peavad olema kaasatud selleks, et püüda lahendada neid probleeme, mis on toonud kaasa tohutuid töökohtade kaotusi sektorites, mis äh, annavad Hispaanias suure osa majanduslikust tegevusest. vaatame nüüd äh, äh, selle kõige tugevaid külgi või, või eeliseid. Üheks eeliseks on see, et meil on konkreetsed meetmed, mis on suunatud konkreetsete inimeste vajadustele. teiseks eeliseks on paindlikkus ja kohandumisvõime, kui me räägime meetmete rakendamisest Eh, see eh, suurendab tööhõive võimaluse määra, sellepärast et see parandab eh, inimeste oskusi. Ehm, kolmkümmend viis protsenti inimestest on leidnud uue töökoha ja äh, see ähm, näitaja on suurenenud väga suuresti ja seetõttu äh, on äh, selle fondi abil inimestel võimalus olnud teistes valdkondades tööd leida lihtsamini kui muidu. loodud on palju sünergiaid erinevate osapoolte vahel ja me tõesti leiame, et Ehm, sellest fondist kasusaajad tõesti on osalejad kogu selles protsessis eh, kohalikul tasandil. me peame omalt poolt ütlema seda, et me peame jätkama regionaalse rakendamisega, see on meiepoolne soovitus tulevikuks me peame kindlasti äh, jätkama ka kriisipeatükiga äh, selle fondi järgmises faasis. ääretult oluline on tagada see, et äh, kriisipeatükk, kui nii võib öelda, oleks jätkuvalt üks peatükk, mille alt inimestele abi anda. kaasrahastamine on samamoodi väga oluline, nagu te teate, siis praegu tehakse igal pool eelarvekärpeid ja raha on üleüldiselt vähe, aga kaasrahastamise määr vahemikus kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat üksteist oli umbes kuuskümmend viis protsenti ja me peame eh, püüdma seda eh, kuuekümne viie protsendi taset säilitada. autonoomsed regioonid eh, Hispaanias leiavad, et nemad ei suuda viiekümne protsendiga omalt poolt välja tulla, see oleks nende jaoks väga keeruline. ja sellepärast on ühendusepoolne abi ääretult tähtis, kui me räägime selle fondi rakendamisest. ja meie arvates oleks väga hea mõte ka püüda vaadata üle eh, see töötajate arv, kes selle kõige alla kuuluvad. suur aitäh kuulamast ja eh, ma olen loomulikult valmis vastama ka kõikidele küsimustele, mis teil võivad tekkida. suur tänu eh, ja ma tervitan siin meie kolmandat raportööri, meie kolmandat eksperti ja tervitan teid, proua Maskevitšene. väga raske on teie nime hääldada, olete sotsiaalkindlustuse ja tööhõive ministeeriumist Leedust ja teil on sõna nüüd kümneks minutiks, palun. Labadiena, põnevirmining ja parlamendonäri tere hommikust, proua esimees, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, külalised. ma tahaksin äh, isikliku, isikliku poole pealt öelda, et äh, mul on minu jaoks ei ole probleem, kui äh, Äh, minu äh, nime võib-olla ka valesti hääldatakse. Äh, mul on väga hea meel siin teist korda olla selleks, et jagada kogemusi globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi rakendamisest Leedus. meil on väga palju kogemusi selles vallas, sellepärast et me hakkasime selle fondiga tööd tegema kohe fondi loomisest peale ma tahaksin vaadata üle selle kogemuse, mille me Leedus oleme saanud selle lühikese aja jooksul, mis minu käsutuses on ja ma tahaksin tuua välja meie seisukoha selle uue määruse eh, kohta, mis puudutab ajavahemikku kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Leedus eh, on peamised institutsioonid, mis selle fondiga tegelevad, järgmised Äh, nimelt meie ministeerium, mis on äh, juhtasutus, äh, see on siis Sotsiaalhoolekande ja Tööhõiveministeerium. lisaks ka Majandusministeerium on kaasatud mis tegeleb selliste küsimustega nagu selle üle otsustamine, kas sektor või ettevõte on kannatanud globaliseerumise tagajärgede all. ehk siis otsuseid ei langeta mitte ainult meie ministeerium, Neid arutatakse ka Majandusministeeriumiga ja ka kolmepoolse nõukoguga ja Sotsiaalhoolekandeministeeriumiga. sotsiaalpartnerid on kaasatud aktiivselt aruteludesse, kui me arutame seda, kuidas selle fondi rahasid kasutada. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et sotsiaalpartnerid ei panusta äh, selle abi äh, rakendamisse. Äh, nad panustavad lihtsalt oma nõuannetega ja seda on oluline märkida Leedu viis ellu viis projekti. ma pean siinkohal ära märkima, et meil oli võimalus rakendada ellu ühte projekti, äkki äh, mille puhul tekstiilitööstuses paljud inimesed jäid tööta ja me palusime siis sellest fondist nende toetuseks abi. Äh, üks teine projekt puudutas ka äh, inimeste vallandamist ühes ettevõttes ning äh, me kasutasime sellel puhul ülevaadatud määrust. ülejäänud kolm projekti puudutasid sektoriaalseid valdkonda ja siinkohal ma tahaksin ära märkida selle, et kõik viis projekti viidi edukalt ellu, edukalt lõpule ja me saavutasime väga häid tulemusi ehkki tulemused ei olnud äh, samal tasemel kõikide projektide puhul. kui me viimase kolme projektiga tegelesime, siis äh, meie tööd lihtsustas asjaolu, et äh, vastavalt NUTS kahele on Leedu üks piirkond, üks regioon ning need kolm projekti öö, ähm, olid siis sellised, kus kõige paremaid et tulemusi saavutati ähm, sellise projekti rakendamisel, kus äh, oli tegemist inimestega, kes olid tahtlikult erinevatest ettevõtetest äh, me suutsime kaasata üheksakümmend protsenti osalistest sellesse projekti ja meil õnnestus kasutada ära umbes seitsekümmend protsenti äh, meile kättesaadavaks tehtud vahenditest. parimaid tulemusi saavutati esimese projekti ellurakendamisel selle projekti puhul siis, mis puudutas tekstiilitööstust, tekstiiliettevõtet. ja siin oli tulemus äh, kuni üheksakümmend üheksa protsenti Äh, rahade kasutamine sektoriaalsetes projektides ähm, oli äh, kuni kuuskümmend üheksa protsenti. rakendusperioodi vältel äh, saavutasime me kuuekümne kolme protsendilise uue tööhõive määra ja see puudutas nii ähm, tähtajatu töölepinguid kui ka ajutisi töölepinguid me kasutasime aktiivseid tööturumeetmeid, mis on ära toodud meie seadusandluses, mille eesmärgiks on toetada tööhõivet. valitsus on valmistanud ette ka lisameetmeid, mille me kasutasime ära nende inimeste aitamiseks, kes on töölt vallandatud ja mõned nendest uutest äh, meetmetest viidi ka edukalt sisse tööhõivet toetavasse seadusesse muudatusettepanekute läbi. meil on äh, väga häid näiteid äh, kogu selle protsessi kohta mõningaid kirjeldati ka komisjoni poolt välja antud äh, trükises, äh, tegemist oli edulugudega, äh, mida seal kajastati, me oleme korraldanud konverentse, kuhu me kutsusime projektides osalejaid, kus nad rääkisid oma kogemusest, oma arengust, oma ettevõtetest. Ja meie kogemus selle kõige taustal on kahene. ja loomulikult on see fond spetsiifiline fond, suunatud fond mis põhineb äh, individuaalsetel äh, vajadustel, töötajate, lahti jäänud töötajate individuaalsetel vajadustel ja äh, selle eesmärgiks on inimesed taas tööturule suunata ja ette valmistada uutele töökohtadele tööle asumiseks. positiivsed kogemused, mille me saime Äh, rakendamise ja kavandamise protsessist äh, olid seotud äh, kaasfinantseerimismäära suurendamisega kuuekümne viiele protsendile ja vallandatud inimeste künnist vähendati viiesajale inimesele, see oli ka positiivne areng ja ma unustasin mainida ka majanduskriisi tingimusi äh, põhimõtteliselt äh, ainult üks juhtum oli tingitud üleilmastumisest, ülejäänud juhtumid olidki kõik seotud äh, äh, kriisiga ja see võimaldas meil siis sellest fondist nende projektide puhul ka abi saada. me kohaldasime kõiki meetmeid, mida me suutsime, aga üks eh, selle fondi eelistest on kindlasti eh, ka eh, raha ülekandmise võimalus ühelt eelarvele teise, kui tingimused muudavad, ehk siis paindlikkus ähm inimesed, kes projektides osalesid, on oma eh, ka plaane muutnud eh, nende projektide käigus eh, ja seetõttu oli hea näha sellist paindlikkust, mis võimaldas ka raha suunata vastavalt nende uutele kavadele. ja nüüd mõningad probleemid või puudujäägid, millega me silmitsi seisime Äh, nimelt äh, aja probleem, nimelt äh, taotluste rahuldamiseks läheb liiga kaua aega. loomulikult ei ole meil mm, imerohtu selle probleemiga tegelemiseks äh, aga kui liikmesriigil ei ole oma äh, vahendeid äh, projektiga alustamiseks, siis ei olegi mõtet äh, üldse taodelda raha fondist, sellepärast et inimesed ei saa väga kaua oodata, nad vajavad kohe abi. ja seetõttu me sageli ähm, mõtleme, et võib-olla oleks võimalik sotsiaalfondi vahendid paremini ära kasutada selle asemel, et oodata globaliseerimise kohanemise Euroopa Fondi rahasid seda inimeste jaoks ei ole selles vahet, kust see raha tuleb. Euroopa Sotsiaalfondi ja globaliseerimise kohanemise Euroopa Fondi rakendamise vahel ei ole tegelikult äh, suuri erisusi ja tegelikult oleks lihtsam ja kergem kasutada Sotsiaalfondi. ja majanduskriisi tingimustes, kui äh, riik oma eelarvest koos koostab ning otsib võimalusi kasutada nii paljusid tuluallikaid kui võimalik, siis on see globaliseerimisega kohanemise Euroopa fond siiski abiks. Need olid siis meie seisukohad ja kokkuvõtteks tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et eh, Leedul on endiselt analüüsi reservatsioon uuele määrusele, sellepärast et eh, me ei ole veel võtnud selget seisukohta eh, määruse reguleerimisala laiendamise kohta ja uute inimeste rühmade kaasamise kohta, need on meie jaoks veel arutluse olevad küsimused, mõned ütlevad, et jah, see on kõik hea, tore on see, et talunikud ka kaasatakse sihtrühmana. aga kui me vaatame Eh, seda kõike laiemalt, eh, siis võib eh, küsida, et kas see on ikkagi hea, mil viisil talunikud erinevad teistest, kas me siis ei diskrimineeri teiste vallandatute, teisi vallandatuid, kui me hakkame siin selliseid kategooriaid looma Äh, ma ei taha teie tähelepanu nüüd väga detailidele juhtida, mis puudutab neid ettepanekuid, millega me välja oleme tulnud, aga ma arvan, et äh, viiekümne protsendile äh, tööhõive määr ei ole väga hea ettepanek. meil on küsimärk ka seoses kuuekümne viie protsendise kaasfinantseerimismääraga seoses, sest komisjon peab otsustama, kas tegemist on kuuekümne viie protsendise eh, määraga või vähemaga. ja seetõttu me ei, ei saa praegu öelda, et me oleme kohe kõikide eh, kavandatavate määruse muudatuste eh, poolt nii palju siis äh, meie märkustest äh, ja tähelepanekutest seoses uue määrusega ja ma olen ka valmis vastama igasugustele küsimustele, aitäh! suur tänu ja nüüd meie viimane sõnavõtt, sõitja, äh, kes on här-, kes on härra Wolfgang Hüssemann Saksamaalt, tööhõive ja sotsiaalküsimuste ministeeriumist, palun, kümme minutit on teil sõna. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung hierhin. suur aitäh selle sissejuhatuse eest võimaluse eest siin teie ees kõneleda. olen juhtinud seda komisjoni viisteist aastat ning töötan öö, tööjõu- ja sotsiaalasjade ministeeriumis Saksamaal. mul on väga hea meel, et saan siin kõneleda, tavaliselt raportöör meie parlamendis saab kaks-kolm minutit lubage mul äh, rääkida sellest, milline on olnud Saksamaa kogemus globaliseerumisega kohanemise fondiga ja millised on äh, kogemused, mille oleme saavutanud erinevate projektidega Saksamaal. see on ülevaade projektidest, mille meie oleme äh, käive, käivitanud, Nokia Berger, Heidelberger, Kampf ja teised siiamaani on esitatud viis taotlust, oleme aidanud kuut tuhandet seitesadat äh, töötajat ja kolm tuhat kaheksasada said EGF-i kaudu uue töökoha, nii et siis see edukuse määr on viiskümmend kaheksa protsenti. nagu te näete, tulemused sõltuvad ja varieeruvad ettevõtete kaupa integratsioonikvoodid on kusagil kolmekümne ja kaheksakümne protsendi vahel, sõltuvalt äh, konkreetsest äh,, sellest, milline oli konkreetne majandusolukord tol hetkel. mitte iga äh, kvalifikatsiooniga ei ole võimalik saada uut töökohta, eriti kui majandusolukord tol hetkel väga hea ei ole. see sõltub ka hariduse tasemest, meie kogemus on selline, et töötajad, kellel on kõrgem kvalifikatsioon, need reeglina on rohkem valmis oma oskusi ja kvalifikatsiooni edasi arendama. nii et meil on erinevaid meetmeid ja instrumente, mida EGF pakub ja peate kasutama erinevaid vahendeid selleks, et jõuda erinevate sihtrühmadeni. mina arvan, et EGF-il on õnnestunud anda väga häid tulemusi Saksamaal tervikuna. aga kuidas me kasutame seda siis Saksamaal? lihtsustatult võib öelda, et EGF on üks tööjõuturu meetmeid ehk siis see kirss koogi peal, kui võtta Saksamaa konteksti, miks ma nii ütlen? kuigi me oleme näinud, et terve hulk vastuseid või, või vastuseid tuleb Ähm, kuidas reageeritakse suurtele koondamislainetele. peamine, mis võimaldab sotsiaalpartneritel osaleda personali vähendamise protsessis, selleks et nende hu-, äh, töötajate huvisid võetakse vastu, et on olemas korrektne sotsiaal- ja kompensatsiooniplaan, on aga terve hulk äh, asju, selliseid ülekandemehhanisme, mida EGF-is saab kasutada näiteks sotsiaalse plaani ülekandmine. meie jaoks on oluline integreerida ja kokku tuua erinevaid äh, tugimeetmeid. ma ütlesin, et EGF on nagu kirss koogi peal, sest see võimaldab meil parandada ja tugevdada mõningaid nendest teenustest, mida me inimestele pakume loomulikult teatud äh, ähm, üleviimise teenuste äh, puhul on tegemist ajalise faktoriga, ESF ja EGF võimaldab meil seda pakkumist parandada, võtta sihikule uusi elanikkonnarühme. see võimaldab meil aidata inimestel näiteks äh, täiesti uut kvalifikatsiooni saada, muuta oma elu täielikult, näiteks muuta üldse seda sektorit, kus nad äh, töötavad, osad ütlevad, ma tahan kooli tagasi minna. tahan midagi uut õppida, teised ütlevad, ei, ma tahan täielikult oma elu muuta, nii et siin on tõesti väga suur mm, valik sellest, mida inimesed oma eluga peale hakkavad. ja nad leiavad, kuidas äh, leida oma koht mõnes tööjõu, äh, tööturu uues sektoris ja EGF-il on reaalne mõju Saksa tööjõuturule inimesed saavad uue kvalifikatsiooni tänu sellele, nii et EGF võib olla kasulik küll. eriti madalama kvalifikatsiooniga inimestel või eakamatel töötajatel. ja me oleme näinud, et suurem hulk inimesi töötab äh, osalise ajaga selle tulemusena. selle projekti mõju on väga erinev Euroopas ja üle-euroopaline Ähm, integratsioon on vaid üksteist protsenti ja võib esitada küsimuse, kuidas seda numbrit suurendada. üksteist protsenti muidugi seostub ka sellega. kui te liidate selle teiste instrumentidega, siis see on üsna pettumust valmistav, aga otsustav on siin see, millised on riiklikud tööjõuturumeetmed ja kui te vaatate erinevaid lenn-, äh, liikmesmaid, võrdlete nende poliitikaid, siis need on väga erinevad kui me räägime inimeste taasaktiveerimisest, nende tööjõuturule tagasitoomisest ja ka sellest, kuidas sotsiaalpartnerid on sellesse protsessi kaasatud. Saksamaal ollakse sellega väga-väga aktiivsed. integreerimine on väga-väga oluline aspekt selles, kuidas me EGF-i kasutame. see tähendab, et liikmesmaad, kui nad kavatsevad EGF-i edasi arendada, peavad nad mõtlema selle peale, millised on nende siseriiklikud tööjõuturu, milline on nende siseriiklik tööjõuturu poliitika ehk mõistlik on äh, ko-, omavahel kokku sobitada EGF ja riiklikud poliitikad. meie kogemuse kohal EGF äh, pidi olema instrument, mida kasutatakse kriisi ajal. Läheb üheksa kuni üksteist kuud selleks, et taotlust äh, läbi suruda selles protsessis ja see on väga pikk aeg ja kui me räägime kriisist, siis see üheksa kuni üksteist kuud on ikka väga pikk aeg, liiga pikk aeg. kui me, meil ei oleks korporatiivide, eh, korporatiivseid sotsiaalpartnereid, siis on terve hulk äh, taotlusi, mis poleks üldse mõistlik olnud Saksamaal, sellepärast et aeg on liiga pikk. peame mõtlema ka sellele, kuidas seda aega võiks lühendada nagu ma ütlesin, EGF Saksamaal on ähm, selline lisameede kirstordil, aga kui me vaatame kõiki teisi meetmeid, mis meil Saksamaal olemas on, siis me näeme, et siin on väga palju teisi valikuvõimalusi meie jaoks. mis puudutab komisjoni ettepanekuid, siis minu arvates siin on suur filosoofiline viga sees sest nende arvates EGF-i rahasid on eraldatud vaid kümme kuni viisteist protsenti. aga kui te näete taolist numbrit ja arvate, et seda raha pole kasutatud, siis tuleb vaadata asja struktuuriliselt, miks, miks see nii on, miks seda raha pole kasutatud ja meie arvates on nii, et komisjon on tegelikult asjale lähenenud valesti, mida nemad püüavad teha, on see, et nad laiendavad äh, seda inimeste ringi, kes võib EGF-ist kasu saada ja kui mina seda vaatan, et viis kuuendikku rahast läheb nüüd põllumajandusse, siis ma ütleksin, et tulevikus see komisjon, tal polegi midagi teha. ja agrikomisjon on see, kes peab selle konkreetse fondiga tegelema ja kui seda otsust tõesti, see otsus kinnitust leiab, siis me näeme, et EGF on täiesti absurdne seal ei saa siis olema mitte ainult põllumehed, vaid ka äh, vabakutselised, iseseisvate ähm, erialade esindajad ja raha algse eesmärgi täitmiseks on vaid üks kuuendik sellest äh, eeldatud summast. eesmärgiks oli aga kriisi ajal toetada tööjõuturgu ja kogu see protsess muutub täielikuks farsiks. me oleme Te ütlete, et te pooldate seda, äh, et seda skeemi kasutatakse põllumeestele, kui nemad äh, kogevad raskeid aegu, aga siis tuleb aru saada sellest, et see saab põllumajanduse toetamise vahe, äh, vahendiks, mitte tööjõu, tööturu toetamise vahendiks. ja minu meelest muudab täiesti EGF-i iseloomu. järgmine punkt seoses uue seadusandlusega on see, et meie seisukohast on äärmiselt ebaselge, mida kriisi all silmas peetakse, see on nii ebaselge et see täiesti veeldab ära EGF-i mõtet, see, see pole enam mõistlik, käegakatsutavat, kasuandev ja seetõttu nõukoguga aru pidades Saksamaa leidis, et meie ei taha EGF-i uut versiooni, nii nagu komisjon seda praegu välja pakub, aitäh. jah, on üks asi, millest te ei ole rääkinud ja millele võib-olla oleks kasulik vastata, nimelt kriisimehhanismi pikendamine, sellepärast et meie raportöör rääkis sellest oma sissejuhatavas sõnavõtus, parlament on olnud selle poolt ja oleks tore, kui te äh, natukene ka sellest räägiks, räägiksite, aga ma annan teile pärast küsimuste vastamiseks ka sõna, nii et äh, siis on teil võimalik seda teha. kes soovib sõna? proua Bauer, proua Blinkevitš-Jute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 ettekanded olid äärmiselt huvitavad ja suur tänu nende eest. mul on vaid kolm lühikest küsimust ettekandjatele. ja need puudutavad kaasfinantseerimist. millised kogemused on teil olnud kaasfinantseerimisega? milliseid instrumente või milliseid rahaallikaid saite te kasutada kaasfinantseerimiseks? teine küsimus puudutab põllumajandust loomulikult me peame silma peal hoidma sellel, kui palju raha põllumajandusele eraldatakse, seetõttu ei arva ma, et oleks väga hea mõte, et seda fondi kasutada põllumeeste to toetamiseks. minu kolmas küsimus. viimases presentatsioonis kuulsime me, et Sotsiaalfond ja EGF on inimesi, kes soovivad neid kaks asja harmoniseerida ja kõneleja, kus teie näete harmoniseerimise võimalusi? proua Plikovitš-Jute, aitäh, ka mina tahaksin tänada kõiki kõnelejaid. meie jaoks oli väga kasulik kuulata ära need kogemused, mida teistel liikmesmaadel on tekkinud EGF-i rahade kasutamisel. Need ettepanekud on väga-väga kasulikud, kui me vaatame tulevikku eelkõige tahaksin rõhutada seda, et EGF on suutnud ära kasutada viisteist protsenti talle eraldatud rahadest, see on väga tõsine signaal, mis näitab, kui reeglite, reeglite kompleksi tuleb muuta ja ka liikmesmaad on kasutanud toetust äh, väga edukalt teatud valdkondades, teatud sektorites, siis mul on paar küsimust. kui me otsustame, et EGF-i on vaja, kas te ei arva siis? et viiesaja töötaja alampiir ei pruugi olla kõige parem parameeter, eriti kui me vaatame suuri liikmesmaid, siis me peame leidma viise, kuidas aidata inimesi keda koondatakse. teine asi, me näeme seda, et EGF-i fondil on piisavalt ressursse, kui just põllumajandus ei võta sellest lõviosa. võib-olla võiksime tõsta kuuekümne viies protsenti, kuutekümmet viit protsenti, seitsmekümne viie protsendi või millegi sellise peale. ja minu kolmas küsimus puudutab tõsiasja, et siin on uus nõue vähemalt viiskümmend protsendi inimestest leiavad uuesti töö kaheteist kuu jooksul. mis asi on stabiilne töökoht, alaline töökoht või midagi muud ja Saksamaa ekspert ütles, et kaheteist kuu jooksul, kaheteist kuu jooksul võib tekkida erinevaid karjäärivõimalusi. miks mitte? Äh, võtta siia arvesse koolitus- ja õppeperioode sellesse aega. ja veel üks küsimus, mis puudutab äh, põllumajandust, minul on esitatud väga palju pärim-, järelepäringuid, miks me ütleme, räägime põllumajandusest, kui me tahame seda põllumajandust siia sisse arvata, siis ta peab täitma samu reegleid. kui väga palju töötajaid vabastatakse ühes konkreetses sektoris, siis nad ju kvalifitseeruvad selle fondi kasutamiseks samas see ei pruugi üldse meie komisjoni pädevuse all olla. härra Darden. Euh, suur tänu meie ekspertidele nende sõnavõttude eest. ja ma tahaksin öelda, et põhimõtteliselt äh, ma liitun teie seisukohtadega äh, mis äh, aitab meil tugevdada meie seisukohti globaliseerumisega äh, kohanemise fondi kohta ja mm, see ei ole võimaldanud äh, kõikidel töötajatel küll leida töökohta, kuid ma arvan, et mm, teataval määral on sellest siiski olnud kasu lähtuvalt sellest, mida kuulsin teie sõnavõttudest, tundub mulle, et kriisi kriteeriumid on tegelikult asjakohased Äh, sellepärast et peamiselt projektid, mille, mille puhul seda või, või juhtumid, mille puhul seda on rakendatud, ongi kriisijuhtumid, siis äh, sotsiaalpartnerid, sotsiaalturu osapooled, ma juba olen varem rääkinud sellest, kui oluline on seda aspekti uues määruses rõhutada, äh, samuti kaasrahastamise määra alalhoidmine, mul on tunne, et põllumajanduse äh, kaasamine äh, vajab kiiret äh, selgitamist ja meie tänased arutelud ei aita seda küll tagada, kuid siiski peame täpsustama erinevate komisjonide pädevused, nii et tegemist on, oleks siiski põllu, mitte põllumajanduskomisjoni pädevusse kuuluva küsimusega, vaid tööhõivekomisjoni pädevusse kuuluva küsimusega. sa, siis samuti on oluline äh, ajakava täpsustada, äh, alates koondamisest kuni äh, Euroopa sekkumiseni ja siit tuleb ka minu täpne küsimus, millised oleksid teie ettepanekud selleks, et vähendada seda viivitust, äh, liigset aega, mis kulub enne sekkumist? ja minu viimane küsimus käsitleb meie eksper-, Saksa eksperdi sõnavõttu ma olin üldiselt teiega nõus, aga teie lõppsõnad üllatasid mind. Te ütlesite, et me ei taha enam sellist vormi. millist vormi te siis sooviksite? kui äh, see vorm ei ole täiuslik, äh, millist äh, annab seda ehk parandada, aga mulle tundub, et selle võimaluse täielik kaotamine oleks siiski ebasoovitav. härra Särkas suur aitäh, proua juhataja, mina omakorda tahaksin samuti tänada kolme spetsialisti, kes täna siia tulid, sest nende ettekanded aitavad meil jätkata oma tööd järgnevate nädalate vältel. mul on paar küsimust Hispaania ja Saksa spetsialistidele. oma küsimuste minu küsimuste abil võib-olla võim-, võimaldavad, võib, võivad nad veidi laiendada oma seisukohti Saksamaal. spetsialist ütles, et EGF on väga kasulik ja töötab käsikäes teiste riiklike poliitikatega, mis on olemas selleks, et aidata kriisist restruktureerimisega välja tu-, tuua ehm, eksperdi sõnul see on üks peamisi põhjuseid, miks ta nii, miks see programm nii edukas on olnud. tahaksin teada millised on tingimused ja kuidas täpselt käivad nad kokku riiklike poliitikatega. Hispaania spetsialist, tahaksin teda väga tänada äh, Barcelona ähm, kogemuse eest, oli väga kena äh, seal käia, vaadata, kui pühendunud on Hispaania Äh, töötajate aitamisele, hoolimata sellest, kui kohutavalt raske neil on tänu kriisile. Äh, ma tahaksin detailsemat informatsiooni, mis puudutab põllumajandust. ma ei ole näinud kedagi, kes pooldab kom-, äh, komisjoni seisukohta, et viis kuuendikku sellest rahast peaks minema põllumajandusele, Hispaania on riik, kes saab suuruselt teise hulga raha ja samal ajal on ta selle kriisi eesrindel teda loomulikult väga tõsiselt mõjutab seda, et põllumajandusturg on avanenud, tollimaksud on ära kaotatud. härra Tortuero, kas neid, äh, need fondid tehakse kättesaadavaks Põllumajandusministeeriumile, mis te arvate, et toimub praktikas, ma tean, et te peate siin natukene riskantsed äh, vastuseid andma, kui ma küsin, millist, mis nende fondidega saama hakkab? Euh, kriisimehhanismi pikendamise küsimus äh, tekitab meil siin äh, äh, veel arutelu küsimusi, härra Hüüsemann, te ütlesite, et üheksa kuud oleks liiga pikk, milline oleks teile sobiv ajavahemik ja mida arvavad meie teised asjatundjad, kas ka teie arvate, et seda ajavahemikku tuleb lühendada? ja siis veel rakendamise rakendamise küsimus, kõigepealt on jälgimise periood ja, ja siis võib öelda, et mo-, fondi mobiliseerimise aja proua Makevitšene, kas hääldasin nüüd paremini? ütles meile, et äh, äh varem oli parem et sotsiaalfondi puhul on see äh, parem, miks see on parem ja ja kas äh, peaks kuidagi piirama fondi äh, kasutamist, meie ülesandeks on fondiga taas mobiliseerida koondatud töötajaid, võimaldada neil neid siirduda uutele töökohtadele ja kui tegemist on äh, pensionieelsete inimestega, siis äh, äh, võime õpetada neile aiatöid ja valmistada neid ja kanda hoolt selle eest, et nad on lihtsalt heas tervises. Hmm. kas peaks olema siis teie arvates mingisugune piirang ka vanuseliselt selle mehhanismi kasutamisel, siis äh, kahes kasutamise tingimuses on see, et tegemist on kas piirkonnaga, mis on eriti raskelt kannatada saanud või, äh, või ettevõttega. Äh, Saksamaa Nokia juhtum sageli jääb meil mulje, et tegelikult selle fondi kasutamise juhtumi puhul, kus antud juhul oli tegemist konkreetse ettevõtte hädadega, siis äh, tegemist oli sellise äh, äh, strateegiaga, mida saab rakendada siis, kui hargmaine ettevõte lihtsalt oma, oma ettevõtte osa kuhugile mujale üle viib. Ähm. ma võin teile öelda, mida mina asjast arvan, kui tegemist on sellise hargmaise ettevõttega, siis Euroopa globaliseerimisega fondi äh, vahendeid saab kasutada, aga Euroopa Liit peab nõudma ka, et selline suur ettevõte maksab ettevõtete toetamismeetmete eest täiendavalt nendele toetustele, mida nad muidu peavad maksma. Äh, kas selline võimalus oleks teie arvates üks, oleks see võimalik? ja siis veel info mida me võime saada äh, selle äh, fondi kasutamise kohta võrreldes seda sotsiaalfondiga ja globaliseerimisega kohanemise fondi puhul on konkreetselt ähm, personaliseeritud lähenemine, kas see on tõesti praktikas ka märgata koha peal? ja viimane küsimus. Äh, kas on vaja mingisugust vahendit, mingisugust meedet või me peaksime me ühel või teisel moel püüdma paremini äh, neid meetmeid äkki sõnastama, määratlema ähm, mikrorahastamise võimalused, äh, erinevad meetmed, millega töötajaid aidatakse ja mille eesmärgiks on aidata neid, kes soovivad näiteks ettevõtlusega tegelema asuda või muud sarnast. palun, proua raportöör. Thank you, madam, and thank you aitäh, proua, aitäh kolmele eksperdile, kes tulid täna siia. see, mis te rääkisite, oli minu jaoks väga huvitav ja mul on terve hulk küsimusi. kõigepealt meie Hispaania kolleeg Carlos. oli huvitav äh, teada saada, et Hispaanias viis oli tänu globaliseerimisele, kolmteist tänu kriisile ja see on väga-väga huvitav ja see loomulikult annab teatud viitele ja see äh, näitab ka taotluste hulka. see on väga hea, see tõestab, et me tõesti peame tegelema kriisi leevendamisega, ma ei tea, millised on numbrid Saksamaal. siis veel äh, meie Hispaania kolleeg, te ütlesite, et te tahaksite kriisipeatükiga jätkata ja te ütlesite et, et kuuskümmend viis protsenti kaasfinantseerimist on vajalik, aga see on saadav uue ettepaneku kohaselt, kui äh, liikmesmaal on mingi äh, regioon, mis äh, peab ise kohanema. Te rääkisite ka sellest, et vaadata üle töötajate hulk, keda see puudutab. selles kontekstis mul on küsimus, kas teie arvate, kas teie arvates A4 kaks, kas me räägime väikestest tööjõuturgudest, eritingimustes, kui me defineerime, et see võib olla sada, kui me teeme erandi viiesajast töötajast, kus öö, koondamised avaldavad tõsist mõju kohalikule majandusele, kas see on piisavalt paindlik või vajate te suuremat paindlikkust? ja kaks lõpp, viimast küsimust, kas teie hakkasite hakkasite tegelema koondajatutega äh, siis peale seda, kui saite, ootasite raha ära EGF-ist või hakkasite kohe tegutsema? küsimus kolleegile Leedust, te ütlesite, et tulemused erinevates tingimustes olid erinevused äh, võtmeküsim-, millised olid põhilised asjad, mis mõjutasid lõpptulemust, teiseks, kas teie samuti arutasite algatustega kohe, sest te mainisite, et EGF fondi, ESF-i võiks kasutada paremini. kas te kasutasite fondi, fonde kombineeritult selleks, et töötajaid aidata? ja usun, et teie kaasfinantseerimise määr sotsiaalfondide puhul te võib-olla ütlete, et see, mis see on, aga ma oletan, et see on heldem kui EGF-i puhul, kas see on oluline, kas see avaldas mingit erinevust? Te räägite ka sellest, et me laiendame rakendusala ja see on väga vaieldav, kas ähm, põllumehi kaasata või ei, kas see on diskrimineerimine või ei, aga selles suhtes on mul oma seisukoht ja lõpuks meie kolleeg Saksamaalt, mul on väga hea meel, et EGF on andnud väga häid tulemusi Saksamaal seda ei ole ma alati nii kuulnud, äh, sellisena kuulnud, aga mul on väga hea meel, kui te seda sellisena näete või nii ütlesite. ja igal juhul oleme valmis uurima, mida on võimalik teha, et asja paremini teeme. aga te ütlete, et komisjon eksib, kui ta tahab seda laiendada äh, põllumeestele kõigile kolmele. küsimus number üks, kas teie arvates põllumehi tuleks kaasata? number kaks, kui nad kaasatakse, kas see peaks olema samal alusel kõik, kõik teised töötajad või mingil muul alusel ja kui see on mingil teisel alusel, kas peaks komisjon otsustama, millised kriteeriumid on ja kasutama delegeeritud seadusandlikke akte lõpuks? Te võite, juba kommenteerisite summasid, aga palun kommenteerige uuesti, viimane punkt on see, meie Saksa kolleeg rääkis kriisist ja et uues seadusandluses defineeriti seda liiga ebamääraselt ja ma tahaksin teada, kuidas teie arvates oleks mõistlik seda täpsemaks teha, olles rääkinud komisjoniga ja rääkides siin teistega, nad räägivad sellest, et töötajaid koondatakse tänu sellele, et kohalikul, regionaalsel või majandus, äh, riiklikul majandusel läheb väga halvasti. kuidas me näeme siin seoseid kriisi ja koondamiste vahel? võib-olla ka näiteks tõsised üleujutused, mis tähendavad, et ettevõte läheb äh, pankrotti, see võib olla tänu sellele, et mingisugune lennufirma läheb pankrotti. kuidas te defineerite kriisi või see, mis meil siin on, kas seda tuleks täpsustada ja millist eelist või millist kasu see annaks, aitäh? Alors voilà, je suis sûre que nos trois experts ont noté toutes les questions. ma loodan, et kõik äh, meie eksperdid on äh, kõik küsimused kirja pannud ning vastavad neile nüüd kähku ja kenasti viie minuti jooksul. ma teen ettepaneku, et äh, vastame küsimustele samas järjekorras nagu varem ja proua Makkevets-Jeene, palun kõigepealt. Ačiū labai Ačiū labai už. E, suur aitäh. suur aitäh nende paljude küsimuste eest. ma püüan keskenduda peamistele küsimustele. tõenäoliselt ma kõigile vastata ei jõua kuuekümne viie protsendine kaasfinantseerimismäär on palju parem kui viiekümnene määr Leedu jaoks aga, aga kaheksakümmend protsenti eh, sotsiaalfondi puhul on parem kui kuuskümmend viis protsenti globaliseerumisega kohanemise fondi puhul. parlament on eh, väga õigesti öelnud, et praegusel hetkel saab Leedu eh, rahastamist sotsiaalfondi alt ja seal on kaasrahastamise määr kaheksakümmend protsenti, mis on väga hea asi Leedu kasutas, äh, võttis sekkumismeetod kasutusele koheselt, kohe äh, äh, pärast seda, kui taotlus oli esitatud. me kasutasime tööhõivefondi raha, mis tuleb riiklikust eelarvest. ilma nende rahadeta ei oleks meil võimalik olnud projektidega algust teha ma pean märkima siin ära selle, et me püüdsime kombineerida erinevaid rahastusallikaid, me püüdsime äh, erinevad sotsiaalfondi ja tööhõivefondi rahad kokku tuua. mida oleks äh, vaja teha, et seda olukorda parandada? Äh, ajaperioodi tuleks lühendada Leedus, kui me püüdsime äh, neid projekte hinnata, siis me mõtlesime, et kolm kuud oleks väga hea lahendus. ma saan aru, et väga keeruline on sellise ajaperioodini jõuda kui mina peaksin otsustama, siis äh, probleemide hindamise valdkonnas ma pean ütlema, et äh, sektoraalsete programmide puhul me ei saa kaasata teisi ettevõtteid, mis tulevad teistest sektoritest. Nad ei ole äh, nendes nimekirjades, mis toovad välja need ettevõtted, mis saaksid sektoraalsetest programmidest kasu. miks see nii on? tegelikult me peaksime siin tagama suurema paindlikkuse minu saksa kolleeg ütles täiesti õigustatult seda, et praegusel hetkel me ei keskendu probleemide lahendustele, me ei, ei ole piisavalt konkreetsed kui nüüd rääkida neljandast peatükist, mis puudutab seda viiekümne, viiesaja äh, inimese äh, künnist, siis ähm, tulevane määrus näeb ette võimaluse äh, esitada taotlust ka siis, kui töötajate arv on väiksem, aga kui me räägime vallandamistest, siis viissada vallandatut, mis on siis siin määrus ära toodud, on Äh, Leedu puhul äh, paika pandud äh, künnis, millest me peame kinni hoidma, aga see on siiski Leedu jaoks liiga kõrge, sellepärast meil on üks koma kaks protsenti ettevõtteid, kus on viissada inimest tööl ja tegemist on meie riigi jaoks väga suure probleemiga. kui nüüd räägida põllumajandusest, siis ega ma siin midagi uut öelda ei oska ka ma rääkisin sellest teemast juba oma sissejuhatavas sõnavõtus. võttes arvesse, e, miks talunikud e, töötuks jäävad, kriisid, ootamatud kriisid, e, igal juhul nad registreerivad end tööjõubörsil ning neile makstakse sotsiaalseid sotsiaaltoetusi äh, pärast seda, kui nad ennast registreerivad ja nad äh, saavad igasuguseid hüvitisi, millele neil seaduse alusel õigus on. ja seetõttu äh, Leedu on seisukohal, et ei ole mõistlik panna eraldi kategooriana ähm, töötud talunikud ähm,. ma loodan, et ma vastasin enamikele küsimustele, kui ma seda ei teinud, siis palun andke mulle teada, kui mõni küsimus vastuseta jäi. Carlos. suur tänu ja nüüd äh, härra Carlos Tortuero Martin. Muchas gracias, eh, voy a intentar también contestar. suur aitäh. ma püüan vastata ka nii paljudele küsimustele kui võimalik, küsimusi on olnud tõesti palju. kõigepealt mis puudutab rahastamist, siis Hispaanias äh, tuleb raha autonoomsetelt äh, kogukondadelt ja nende rahastussüsteemidelt. Äh, see on kõik pandud paika vastavalt leppele, mis on sõlmitud Euroopa juhtasutuse äh, vahel, mis haldab neid rahasid Euroopa tasandil ning nende vahel, kes vastutavad tööhõivepoliitika eest autonoomsetes kogukondades. ja mõningatel juhtudel on siia kaasatud ka nii-öelda mm, need, kes vastutavad majanduspoliitikate eest. niisiis, meil on regionaalne rahastus, mis ei tule riigieelarvest nüüd üldisemalt äh, üldisematele küsimustele vastates ütleksin järgmist. kuidas Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa äh, Globaliseerimisega kohanemise fond äh, teineteisega sobituvad? tegemist on teineteist täiendavate fondidega. sotsiaalfond puudutab struktuuripoliitikat ja see puudutab põhimõtteliselt kõiki Euroopa Liidus, kõiki, kes tahavad oma olukorda koolituste ja muu sarnase läbi parandada. Ehm, strateegiaid on nii riiklikul kui Euroopa tasandil, mis eh, on mitmeaastase raamistiku all ja eesmärgid muutuvad, kui üks eesmärk on täidetud, eh, siis liigutakse edasi selle mitmeaastase programmi all, aga eh, globaliseerimisega kohanemise Euroopa fond on hoopis teistsugune fond, tegemist on lühiajalise kohese fondiga, mis peaks leevendama tõsiseid probleeme, mis teatud hetkel kerkivad. ja äh, see puudutab olukordi, kus äh, suur hulk inimesi töö kaotab. sellest äh, vaatenurgast lähtuvalt toimivad need kaks fondi oma valdkondades, aga nad siiski täiendavad teineteist. Hispaania kogemus on selline, et mis puudutab abi äh, saamist globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondist, äh, siis selle abi saamise või kättesaamise periood äh, on liiga pikk. liiga palju läheb aega ähm, taotluse esitamisest selle heakskiitmiseni ja samas need programmid peavad ähm, äh, siiski toimima ja see tähendab seda, et need äh, programmid võivad sattuda ohtu, nende aktuaalsus võib sattuda ohtu, kuna äh, raha saamine võtab nii kaua aega. mõningatel juhtudel regionaalsed valitsused võivad nii-öelda ennetada programme ja seda tehakse sageli sotsiaalfondi abil või regionaalsete programmide abil. Hispaanias on igal regioonil tegevuskavad või programmid, mida saab ka kasutada ja selleks kasutatakse nende äh, autonoomsete regioonide äh, eelarvet. oluline ära märkida see, et kui rahasid globaliseerimise fondist äh, lõpuks kohale jõuab, on seda võimalik äh, kaasata nendesse projektidesse, aga kui abi ei tule nende äh, nii-öelda suunatud projektidele äh, mis hõlmavad tegelikult äh, abi mitmest muust allikast ka. kui äh, Euroopa tasandi abi ei tule, siis ähm, ähm, ei ole võimalik äh, programmiga piisavalt jätkata ja inimesi aidata. mis puudutab nüüd kaasfinantseerimismäärasid, siis meie oleme seisukohal, et praegune blokaad, mis sunnib meid tagasi minema viiekümne protsendi juurde, on midagi, millega meie nõus ei saa olla me ei ole sellega nõus ja sellepärast, et see oleks samm tagasi. meie arvates ei ole see mõistlik. kui meil on fond, kus on tegelikult raha, mida saaks kasutada ja praegusel hetkel on meil ju väga tõsine majandus- ja finantskriis seetõttu kuuskümmend viis protsenti, siin on räägitud seitsmekümnest viiest, kaheksakümnest protsendist, protsendist, aga, aga see selleks, igal juhul äh, mis tahes äh, Euroopa rahade äh, parem kättesaadavus, suuremad summad Euroopa tasandilt parandavad kindlasti olukorda. Nüüd see töötajate arv, siin on välja pakutud viissada, meie ütleksime omalt poolt näiteks kolmsada Hispaanias on olukord selline, et majandus põhimõtteliselt seisab püsti väikestel ettevõtetel. väikesi ettevõtteid on tohutult palju. ja loomulikult äh, on nüüd olukord selline, et fondi saab kasutada siis, kui äh, vallandamisi toimub massiliselt Äh, ma vastaksin äh, Alejandro Cercasele, ka hispaanlasele äh, ja tänaksin teda lahkete sõnade eest selle külaskäigu vältel Hispaaniasse, mil Euroopa Parlament seal käis, aga ma tahaksin rääkida mõne sõnaga põllumajandusest. me ei mõista, miks on põllumajandus kaasatud globaliseerimisega kohanemise fondi. meie arvates ei ole see fond selleks õige koht. põllumajanduspoliitikal on omad endad fondid, tal on oma kultuur ja omad eesmärgid ja ka omad konkreetsed ülesanded. ja sellepärast äh, mina leian, et äh, me ei äh, tohiks nii suurt osa sellest fondist põllumajandusele pühendada meie oleme seisukohal, et eh, see moonutab eh, globaliseerimise kohanemise fondi eesmärke, kui seda sellisel viisil kasutada. võib-olla meil peaks olema põllumajanduse jaoks mingi erifond veel. ja eh, see oleks siis fond, milles on ressursid, mida teised ettevõtted kasutada ei saa, aga tegelikult meie sellist äh, ettepanekut ei toeta, me ei toeta põllumajanduse kaasamist sellesse globaliseerumise fondi. Äh, esinaine sekkub. ma vabandan, et ma katkestan teid, kuid äh, ma arvan, et me peaksime ka teistele ekspertidele sõna andma. kõneleja jätkab globaliseerumisega kohanemise fond on ääretult oluline fond see saab aidata inimesi, kes on oma tööst ilma jäänud äh, massiliste vallandamiste käigus. Äh, seda fondi, äh, selle fondiga tuleb jätkata ja tuleb parandada selle fondi juhtimist ja tõhusust nii suurel määral kui võimalik ja samal ajal me peame sotsiaalpartnerid ja kohaliku tasandi osalejad paremini sellesse programmi kaasama ja loomulikult on meil vaja selleks kõigeks äh, institutsioonide toetust. suur aitäh ja härra Huusemann! So, im Schnelldurchlauf. Altersgrenze. Äh, ma teen väga kiiresti, kõigepealt see äh, vanusepiir äh, Äh, minu arvates ei ole see väga hea mõte, kui me võtame arvesse demograafilisi arenguid Euroopas. Äh, me peame äh, muutma lihtsamaks selle, et inimesed saaksid uue töö leida. ja nüüd taotluste esitamise küsimus, see periood, mil taotlused läbi vaadatakse, peaks olema kuus kuud, see on reaalne meie arvates Äh, sellise ettevõtte nagu Nokia ümberviimine, äh, jah, ähm, äh, reaalsuses niimoodi tõesti toimib, aga Saksamaal toimuvad asjad ka teistmoodi. sotsiaalpartnerid peavad pidama läbirääkimisi ja leppima kokku sotsiaalses kavas ja lisaks veel vallandajate arv tuleb kokku leppida ja alles pärast seda tuleb siis see fond mängu ähm, vallandamine puudutab küll paljusid töötajaid, kuid äh, nemad otse ettevõtetega ühendust ei võta, jah, öeldakse, et kriis on, aga kõigepealt paneme paika sotsiaalse kava või plaani, mille sotsiaalsed partnerid kokku lepivad ja siis vaatame, milliseid meetmeid me saame selle globaliseerimises, globaliseerumise fondi kaudu kasutada ja ka riiklike poliitikate kaudu kasutada selleks, et neid inimesi toetada. Eh, Saksamaa eh, tööministeerium eh, vastutab selle fondi rakendamise eest. meil on kokkulepe tegevuslike meetmete osas meil on ka riikliku tasandi asutus, mis tegeleb selle fondi haldamisega tundub, äh, nagu inimesed äh, tulevad meie juurde ja äh, varajases staadiumis võtavad juba meiega ühendust, et vaadata, mida oleks võimalik ära teha. mis oleks võimalik saada selleks, et veelgi rohkem inimesi lahti lasta. see kõik toob kaasa negatiivseid konnotatsioone ja niimoodi me tegelikult asju ei aja. nüüd, mis puudutab äh, Euroopa Sotsiaalfondi ja Globaliseerimisega Kohanemise Fondi ja nende vahelisi seoseid, siis see on teema, mille üle me komisjoniga praegu äh, arutame. kui me vaatame nüüd uut määrust, siis äh, Euroopa äh, Sotsiaalfondi õppetunnid ütlevad meile, et rahasid tuleb paremini ära kasutada, suunatumalt ära kasutada Ähm, mida see kõik endaga kaasa toob, kas see toob äh, kaasa äh, soovitud tulemuse? meie oleme seisukohal, et äh, tööturupoliitika suund tuleks alles jätta, kui me räägime uuest globaliseerimise kohanemise Euroopa fondist, praegu me oleme vastupidises suunas liikumas me püüame tagada paremini suunatud äh, tööturupoliitikaid, mis oleks just mõeldud teatud äh, sihtrühmadele, kui see uus instrument nüüd äh, jõustub, siis me ei taha näha tekkimas olukorda, kus globaliseerumise fond on mõned sammud sotsiaalfondist tagapool mis nüüd puudutab kaasrahastamist, siis esmajoones on siin tegu rahaga, mis on mõeldud töötajatele, ametitele, meil ei ole eelarvet, et sellega tegeleda. me mm, võiksime teha palju rohkemat, kui me saaksime raha selleks, meil võiks toimuda näiteks grupikoolitused, kvalifikatsioonide parendamised ja mm, täiendkoolitused, me saaksime seda globaliseerimise fondi rahadega paremini teha me rääkisime globaliseerimisega kohanemise fondist ja kui vaadata nüüd ähm, Saksamaa minevikukogemusi, siis aastal kaks tuhat kuus ja kaks tuhat seitse äh, oli Saksamaa globaliseerimisega kohanemise fondi vastu äh, sekkumisinstrument lükati tagasi ja äh, praegune olukord on selline, et Saksamaa seisukoht nõukogus on äh, selline, et uuel parandatud kujul eh, lükkab eh, Saksamaa selle eh, ettepaneku globaliseerimise kogunemise fondi kohta tagasi. ma pean seda paraku teile ütlema, sest et Saksa seisukoht on lihtsalt selline, aitäh. lubage, ma olen tõesti üllatunud me küsime, me kutsume teid siia, mm, Saksamaal kasutatakse kõige rohkem seda fondi ja me lootsime, et Saksa eksperdid räägivad meile palju sellest, kuidas me tahaksime globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi kasutada tulevikus väga hästi, aga paistab, et nad ei soovigi seda ma ei mõista teid, teid siin hukka ise ega pöördu otseselt teie poole, tegemist on äh, ilmselt teie valitsuse seisukohtadega ja ka, aga äh, ma siiski olen äärmiselt üllatunud. sellise seisukoha üle, millega ei anta Euroopale kriisivastaseks võitlemiseks piisavalt vahendeid. proua Haagen, jah, ma räägin lühidalt, kui meil on üks minut vastamiseks, siis ma lihtsalt tahaksin öelda, et Saksamaa, mis puudutab Saksa valitsust, siis on öelnud, et uues, uuel muudetud kujul ei toetata seda, aga mainiti põllumeeste kaasamist ja kriisi äh, Äh, mehhanismi, kas on veel probleeme või on need kaks kõige suuremat äh, probleemi Saksa valitsuse jaoks, kas te võiksite vastata sellele? Äh, suur tänu, eh, et andsite võimaluse meie külalisele veel täpsustada, mina sain aru, et et Saksamaa suhtus kogu ettepanekusse juba algselt nõrgasti, aga proua Hüüsemann võib-olla saate täpsustada Also ich könnte jetzt was zum Krisenbegriff vielleicht noch mal sagen. Ich habe ja zwei jah, võib-olla ma võin äh, rääkida pisut äh, kriisi määratluse kohta, ma rääkisin kriisimääratlusega seoses äh, mõningatest asjaoludest, kuid kui parlament rakendab korrektiivsed meetmed, viib sisse korrektsioone seoses põllumeeste või kriisimääratluse osas, siis mina arvan, et midagi ei muutuks sellest, esinaine on väga hästi aru saanud, milline on Saksa seisukoht ja meie seisukoht on globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi suhtes selgelt negatiivne. Te siis kinnitate meile, et et Saksamaa enda kogemused seoses globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondiga on olnud positiivsed, pidades silmas selle ulatust, eks ole ist eine etwas komische Situation für mich als Verantwort- jah, tegemist on äh, lausa ko-, koomilise olukorraga. Äh, olen äh, kasuta-, olen aidanud ka kaasa globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutamisele ja, ja samas ma võin öelda, et meie tööhõivepoliitika puhul on see otsekui kirss koogil ja täiendav ilumeede ja kui me ei oleks kasutanud omaenda liikmesriigi poliitikaid, siis meil ei oleks õnnestunud äh, kriisiga toime tulla, see on ka tõsi. aga äh, loomulikult ähm, äh, enamuse seisukoht on selline, mida pean teile tutvustama ja see on selline, nagu ütlesin. jah, see on meie jaoks oluline, nüüd siis proua Haakin, teie saate jätkata oma tööd oma raporti kallal ja me ise äh, peame saatma ka, ka proua Harkini raporti tõlkesse, äh, korraldama oma tööd äh, koos eelarve teiste põllumajanduskomisjoniga, mitte eelarvega, eelarvet huvitab ainult raha ja, ja vaatame siis edasi, kuidas me oma tööd korraldame, suur tänu lugupeetud külalised, et te eh, andsite meile huvitavat eh, teavet, tegemist oli väga rikastava ja sisuka mõttevahetusega ja mm, väga selge oli teie sõnum ka põllumajanduse kaasamise küsimuses. päevakorrapunkt number neliteist ja nüüd annan sõna eh, härra Frederik Dardenile, kes räägib meile muudatusettepanekutest oma arvamuse projektile, mis on esimene osa nii-öelda kaks paketist majanduse ja eelarve järelevalve tugevdamine liikmesriikide üle, kellel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas. palun, härra raportöör, teil on sõna. suur tänu, proua esineja. ma ehk ootan paar minutit, kui kõik vaikseks jääb Merci. Euh, donc... suur tänu. kõigepealt äh, tahaksin öelda, et muudatusettepanekuid oli palju ja umbes üheksakümmend kokku nii et äh, äh, ma olen saanud teatavaid muudatusettepanekuid, olen ikka ise esitanud mõned muudatusettepanekud, aga üldiselt võib öelda, et muudatusettepanekud, need on, neid ma võin toetada, nendest on võimalik koostada kompromissmuudatusettepanekuid ja ma teen ettepaneku, et kohtume variraportööridega järgmisel nädalal, et vaadata, kuidas seda üheskoos parimal võimalikul moel teha aga sellegipoolest võib-olla mõningad kommentaarid. kõigepealt pädevuse küsimus. meie komisjoni pädevuse küsimus seoses teatavate muudatusettepanekutega, mis minu arvates käsitlevad pigem välisasjade komisjoni räägitakse uuest menetlusest ja enamushääletusest nõukogus ja ma arvan, et peaks selgitama täpsemalt, kas meie komisjonil üldsegi on pädevus selliste muudatusettepanekute äh, osas äh, või me peaksime kaaluma hoopis teiste komisjonide liikmetega esimese on seda siis esiteks ja teema teine, teine teema, millele ma tahaksin juhtida tähelepanu. Äh, makrotingimuslikkus äh, struktuurifondide puhul äh, mõningad ettepanekud teevad ettepaneku, need teevad ettepaneku, et artikkel kuus lõige üks kustutataks. mina esitasin pisut hoopis teistsuguse muudatusettepaneku, ütlesin, et selle asemel, et lähtuda liikmesriigi võlast ja suurendada seda võlga, tuleks pigem teda aidata ja kasutada rohkem solidaarsusvahendeid selleks, et seda liikmesriiki aidata. vaatame nüüd siis, milline on see parim strateegia ma arvan, et see on ka läbirääkimiste käigus üks küsimusi, millele keskendutakse ja veel üks asjaolu, mida tahtsin välja tuua, on, et mõningad fraktsioonid on väga kategoorilistel seisukohtadel ja mõned liikmed ka muudatusettepanekute, äh, mõned muudatusettepanekute esitajad ka, kes lihtsalt tahavad kogu selle kahest seadusandlikust ettepanekust koosneva paketi teksti kustutada, meil on siin kuus pakett, kaks pakett nii-öelda,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 nii et nad toetaksid äh, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kõiki eesmärki sotsiaal, majanduse ja konkurentsi valdkonnas ja ma arvan, et see peaks olema meie rõhuasetus meie arvamuse puhul. nii palju siis äh, sissejuhatuseks. härra Tubak. suur tänu muudatusettepanekud äh, härra Tardenile. ma võin äh, olla nõus suures osas sellega, mil, mil, mida komisjon on soovinud ja võib-olla oleks tore, äh, kui ja ähm, ähm, väga hea on, et me katsume leida uusi alternatiive, uusi lahendusi, iseäranis nüüd, äh, kus me peame aitama neid riike, kellel on struktuurilised äh, vormid, äh, struktuurilised kriisid ja pea-, ja ma arvan, et siiski natuke on võimalik seda parandada, majanduskasv, tööhõive suurendamine mitte sellepärast, et meil on äh, dokument, kus me oleme kirjutanud äh, sõnad äh, sotsiaalne, roheline ja, ja nii edasi, et see praktikas ka kohe rakendub. viitaksin ka põhiõiguste harta peatükile kak-, punktile kakskümmend kaheksa, lisaks kollektiivläbirääkimiste õigusele tuleks mainida ka õigust tööle ja ma loodan, et raportöör, arvamuse koostaja toetab seda muudatusettepanekut, mille ma olen selle kohta esitanud ja olen veendunud, et kui me tahame rohkem majanduskasvu ja rohkem töökohti Euroopa Liidus, siis peame me juhtimis, haldamissüsteemi muutma. ja pädevustest rääkides võib-olla peaks meie komisjon äh, selgelt välja ütlema, et see teemavaldkond äh, on huvi, pakub meile huvi ja majanduse äh, juhtimine Euroopa tasandil on meil kaassüdamel ja seetõttu ma arvan, et on veel kaks muudatusettepanekut. ma arvan, et me peaksime ütlema seda, mida on juba varem öeldud, nimelt liikmes liikmesriigid peavad üksteist kontrollima, kvalif-, ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamus peaks olema seetõttu otsustusprotsessi aluseks. ja ma arvan, et sellist muudatusettepanekut lisades me lihtsalt saavutaksime parema kooskõla varasemate tekstidega. samuti me peaksime rõhutama, et meil on vaja rohkem dialoogi liikmesriikide äh, parlamentide ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel ja just nimelt raskel ajal on oluline see, et meie töö oleks läbipaistev ning äh, tagatud oleks vajalik demokraatlik äh, legitiimsus. pärast pärast äh, neid kommentaare kavatsen läbirääkimisi pidada äh, arvamuse koostajaga ja olen äh, kindel, et koos teiste variraportööridega õnnestub meil kompromissid koostada. suur tänu ja te rääkisite mõningatest teemadest, mis Äh, mille puhul äh, võiks esitada muudatusettepanekud võib-olla otseselt äh, kohe majanduskomisjonile, sellepärast et need sobivad paremini nende pädevustega. ma teen ettepaneku, et uurige läbi, kuidas on, vaadake, kas teie fraktsioon võib-olla saab neid esitada parem teises kohas, võib-olla te soovite neid siit tagasi võtta ja, ja esitada selle, mm, selleks sobivamas, sobivamale komisjonile, proua Suuber Eh, eh. suur tänu, lugupeetud esineja. paar muudat-, paar sõna ka meie muudatusettepanekute kohta. mina esitasin eh, muudatusettepanekuid selleks, et toonitleda, et komisjoni ettepanek tuleb tagasi lükata. leian, et äh, eelarve, järelevalve ja majanduse järelevalvemeetmed võivad tuua endaga kaasa veel täiendavaid kärpemeetmeid ning äh, sellised kärpe, kärpemeetmetel võivad ol-, võib olla tõsine mõju inimeste igapäevaelule ja me peame lihtsalt vaatama reaalsusele silma ja mis puudutab meie komisjoni üldisemalt, siis ähm, me peame ähm, vaatama, kuidas kärpemeetmeid erinevates liikmesriikides kasutatakse. kärpemeetmete puhul äh, suurendatakse sageli inimeste tööaega, vallandamine muutub lihtsamaks. ja selliste meetmete tulemusena tööpuudus kasvab. seal on otsene seos. Need meetmed tekitavad täiendavat tööpuudust ja muudavad inimestele ka uute töökohtade leidmise raskeks, kuna Euroopa Liidus on majanduslangus. sellisi, siis võib öelda, et sellised meetmed hävitavad igasuguse majanduskasvu potentsiaali ja tööhõive suurendamise lootuse. ma arvan, et me peame, äh, ma olen, ma, ma olen nõus, et me peame erinevaid elemente omavahel sobitama, peame tegema kompromisse, aga, aga see on ju lihtsalt tõsi. kui ei investeerita, siis ei ole mingisugust mõtet majanduskasvu oodata ja selline on meie seisukoht. proua Turunen Uh, that was <laughs> very quick um,. Some, some comments uh.... oi, kui kiiresti te mulle sõna andsite. paar sõna Tardeni raporti kohta, ma vabandan, et ma jäin hiljaks, uh, aga ma uh, olen veendunud, et lähtute sellest samast uh, nagu oma, oma põhimõtetest, nagu need välja tulevad teie dokumendist. nüüd on meil siis kaks seadusandlikku ettepanekut pärast kuuest seadusandlikust ettepanekust koosnevat paketti ja jah, me liigume samas suunas äh, Äh, nagu äh, varem valitud ja see valitud tee on olnud äh, eelarvete kontrollimine, võla kontrollimine, riigi võla kontrollimine, jah, sellest ei piisa, see ei aita meil kriisist välja tulla, see on selgemast selgem ja hoolimata sellest, et seal on erinevaid protsüklilisi elemente selles lähenemises, see muudab siiski asja ainult palju hullemaks ja võib-olla need elemendid ka ja meie äh, komisjonina, äh, ka oma erakonnana, fraktsioonina peame ütlema, et äh, me ei saa sama sellele kätt ette seada. ja nõukogu on otsustanud rakendada isegi kiirmenetlust ja on öeldud, et pole mingisugust kahtlust, me, me teeme seda. ja praeguses olukorras ma arvan, et me peaksime siis püüdma seda võimalikult suurel määral mõjutada, tagada tasakaalustatuse. meie roheliste poolelt ütleme, et riigid, kus on tõsised raskused, nende riikide puhul tuleb arvesse võtta ka majandus, töökohtad, majanduskasvu ja töökohtade loomist, me ei saa keskenduda ainult eelarve kontrolli alla saamisele, ilma et me samal ajal jätaksime kahe silma vahele sotsiaalsed tegurid, töökohtade loomise Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid. me peaksime saavutama õige tasakaalu nende kahe külje vahel ja see oleks siis meie ettepanek, mida me oleme püüdnud saavutada terve rea muudatusettepanekutega minu meelest see aitaks raportit äh, parandada, loodetavasti meie, me komisjonis õnnestub ja loodetavasti ka majanduskomisjon komisjonis suudame oma lähenemist äh, läbi suruda. meie lähenemine on selline, jah, me leiame ka, et äh, me oleme nagu silmaklappidega, kui me liigume selles suunas, aga samas, kui me ei suuda seda päriselt takistada, siis äh, ma arvan, et me peaksime pigem keskenduma sellele, kuidas seda paremaks muuta, õigeks muuta ja Tärdani raport, Tärdani arvamus võib olla kasulik ka kogu selle määruse kohta, mis puudutab äh, riike, kus on tõsiseid raskusi finantsstabiilsuse tagamisel. praegu on see äh, reguleerimata valdkond, see, mis praegu aset leiab Kreekas ja mis leiab aset Kreeka ja komisjoni vahelistes suhetes, äh, toimub täiesti ilma igasuguste eeskirjadeta, puudub igasugune õigustagatiste süsteem sellise protsessi suhtes ja seetõttu palgad on sattunud surve alla. komisjon esitab soovitusi palkade kohta ja me saame nüüd äh, omalt poolt kaasata sotsiaalklausleid selleks, et palkade äh, mõjutamist ära hoida, nii et nagu me, me peaksime seda nägema võimalusena mõjutada seda protsessi, mis niikuinii aset leiab äh, riikides, kus on tõsiseid raskusi ja potentsiaalselt ka teistes riikides. minu lähenemine on selline rohkem paistab keegi sõna ei soovi, nüüd annan sõna jällegi äh, härra Tarbenile, aga enne kui seda teen, hoolimata sellest, et äh, mitmed küsim-, mitmed küsimused puudutavad tegelikult äh, majanduskomisjoni töövaldkonda, siis ükskõik millised on raskused praegu liikmesriikide ja komisjoni ja algatuste äh, sobitamisel äh, siis äh, majanduskomisjoni raportööri strateegia äh, teisene seadusandlik andlus, kuhu tuleks meetmed põimida, on minu meelest väga avatud lähenemine. me teame, et Iirimaal seoses äh, lepinguga eeldatakse, äh, tuleb korraldada rahvahääletus, äh, fiskaalkokkuleppe puhul tuleb korraldada rahvahääletus ja ma arvan, et taas läbirääk-, sellega seoses võib tekkida probleem. palun. suur tänu! suur tänu ka sõnavõtjatele, kes täpsustasid oma äh, loogikat, millest lähtuvalt nad on muudatusettepanekuid esitanud. vastaksin äh, kõigepealt viimasele sõnavõtjale, äh, kolleeg Turunen. jah, äh, ma arvan, et see on väga hea, sellepärast et me soovime tegelikult tasakaalustatumat teksti ja seda olen püüdnud oma arvamuses ka teha, olen püüdnud arvesse võtta eelarve eesmärkide kooskõla ja, ja olen püüdnud pöörata tähelepanu sellele, kas eelarve eesmärgid on ma majanduskasvu äh, Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ja tööhõive eesmärkidega kooskõlas ja mõningad muudatusettepanekud on ka esitatud äh, selles vaimus, nendega olen äh, kiiresti nõus. ma arvan, et siin ei ole sobiv koht oma arvamuses öelda, Äh, äh, ei täielikult, ma arvan, et see jääb äh, teiste komisjonide pädevusse, meie aga peaksime rõhutama nendele elementidele, mida mainisin ja just nimelt seetõttu läbirääkimistes erinevate variraportööridega kavatsen ka sellele peamiselt tähelepanu pöörata. suur tänu! soovin teile jõudu tööle! kompromissmuudatusettepanekute väljatöötamiseni ja ma tean, et majandus- ja finantskomisjon on oma ka kalendrit pisut muutnud, sellepärast et muudatuste ettepanekute tähtaeg on üle viidud kaheteistkümnendaks märtsiks ja hääletamine leiab aset alles kahekümne kuuendal aprillil, vabandust, ju-ju, äh, jah, kahekümne kuuendal aprillil siiski nii et see põhimõtteliselt meie töökalendrit ei muuda, meie räägime oma muudatusettepanekutest, kompromissmuudatusettepanekutest kahekümne üheksandal veebruaril või <laughs> hääletame kahekümne kuuendal, räägime kompromissmuudatusettepanekutest kahekümne kuuendal ja hääletame tegelikult kahekümne seitsmendal. nii vist, eks ole ja mis puudutab päevakorrapunkti number viisteist, siis annan sõna ähm, Äh, proua Ferreira esialgsete eelarvekavade seire hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarve puudujäägi kõrvaldamise tagamise üldsätete äh, kohta meie arvamuse koostajale Tamas Deutschile. palun, härra Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, asszony, kedves képviselőtársaim! Suur aitäh, proua esimees mu daamid ja härrad. nagu ma paar nädalat tagasi juba ütlesin, kui me kõik esimest korda seda projekti arutasime, ja ka siis, kui hääletasime komisjoni ettepanekut. mõned inimesed ütlesid, me oleme kuus pakist läinud nüüd kaks paki juurde ja härra Darden ütles tol ajal, et neid kahte tuleks näha tegelikult samas kontekstis, et nende kahe vahel on väga suured äh, seosed. Nende eesmärk on sama. viimaste nädalate jooksul oleme saanud kaheksakümmend muudatusettepanekut selle ähm, projekti kohta ja pean ütlema, et kõik need muudatusettepanekud on olulised minu jaoks. ning tahaksin tänada neid, kes neid esitasid. Nad on aidanud mul seda dokumenti paremaks teha. nüüd saan teile kõigile öelda, et valdav enamus muudatuste ettepanekutest, mis esitati, olid oma loomult konstruktiivselt, konstruktiivsed ja valdava enamusega saan ma nõus olla nad annavad, nad anna-, nad täiendavad dokumenti, nad muudavad seda paremaks. Nad räägivad täiesti õigestest asjadest stabiilsuse ja kasvupakt-, äh, paketi kohta, äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia kohta, loomulikult on ka asju, mil, mida ma toetada ei saa. see on iseenesestmõistetav. mõnikord muudaksid nad selle raporti ebaselgeks, mitte järjepidevaks. tänu sellele, mida need muudatusettepanekud üritavad läbi suruda. mõnikord puudutavad nad komisjoni ettepaneku sisulisi punkte. kuid valdava osa muudatusettepanekutega saan väga nõus olla ja see, mis minu arvates siin välja pakuti, osaliselt. kui ma aktsepteeriksin kõike, mida välja pakutakse, muudaks see teksti õiguslikus mõttes võimatuks. toetan neid muudatusettepanekuid, mis, nagu ma ütlesin, eh, on selle teksti loogikaga seoses, ehk meil on siin tasakaal sotsiaalsete eesmärkidega ja tööhõivega seotud eesmärkidega ning eelarve kaalutlustega samuti. ma arvan, et lähtekoht on siin olnud see, et liikmesmaad ise peavad vastutama oma eelarve eest ja seetõttu see tasakaal, mida ma mainisin, on see, mille poole tuleb püüelda. Äh, ma lähen ette muudatusettepanekutega hääletusele, siis esitan need muudatusettepanekud vareraportööridele, siis on võimalik, et meie komisjon loodetavasti suudab nende poolt ka suure enamusega hääletada, aitäh! härra Päkke ja proua Turunen, suur aitäh, aitäh raportöörile selle töö eest, mis ta selle toimiku kallal on teinud ma olen komisjoni ettepaneku põhimõtetega enamasti nõus ja selle mõttega nõus, mis on komisjoni ettepanekute aluseks. meie tahaksime näha mõningaid muudatusettepanekuid sellesse raportisse, viidet Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidele, meie arvates on see ülioluline, ja tahaksime viidata ka kasvule äh, ja töökohtadele ja Euroopa semestrile see peab olema vastavuses põhilepingutega ja sellega, et Euroopa Liit peab soodustama kõrget tööhõive taset, see on oluline ka meie fraktsioonile. loomulikult tuleb seda teha jätkusuutlikult ja siin viidatakse diskussioonile, mida me pidasime Euroopa, eh, selle teema üle, et Euroopa liikmesmaad peavad tasakaalustama oma eelarveid. loomulikult on kõik nõus sellega, et meil on vaja rohkem tööhõivet kui me tahame, et meie sotsiaalkaitsesüsteemid töötaksid. aga teoorias on seda muidugi kena rääkida, me peame aga tagama seda, et meil on ka praktilised meetmed selleks, et saavutada rohkem tööhõivet, suuremat kasvu ja rohkemaid töökohti. komisjoni ettepanekule on seetõttu mõned fundamentaalsed eh, ettepanekud, tervele hulgale on siin juba viidatud, mina tegin ettepaneku mis ütleb, et meil on vaja Euroopa tugevdamise fondi, mis on samm eurovõlakõrjade väljaandmise suunas. see on asi, mida me saaksime teha selleks, et meie Euroopa turud ja Euroopa sotsiaalsüsteem oleks stabiilsem. on ka ettepanek, kus liikmesmaid kutsutakse üles komisjonile ja nõukogule teatama, milline on nende planeeritud defitsiit ja minu meelest on sellele kasulik viidata. on ka uus arvamus, mis ütleb, et siin toetatakse ideed, et liikmesmaade eelarve oleks tasakaalus või ühe ülejäägiga see kolmeprotsendiline defitsiit, mis inimeste arvates on aktsepteeritav standard, on selline, mis on tegelikult absoluutne miinimum ja viimane punkt, siin peaks olema dialoog Euroopa institutsioonide ja rahvusparlamentide vahel. minu meelest on see üleoluline, kui me tahame üksteiselt mõe-, äh, üksteiselt õppida ja vahetada arvamusi, niisiis ootan väga konstruktiivset tööd raportööri ja variraporteeridega, nii et saame selged käegakatsutavad kompromissid ja saame välja öelda selgelt, kus suunas liikuda selle kaks pakiga. proua Turunen suur aitäh raportöörile, et ta palus muudatusettepanekuid ja et vareraportöörid sellega liitusid. paar sõna kogu režiimi kohta lühike kommentaar. ütlesin midagi selle kohta ka eelmise punkti kohta. majandusjuhtimine, jah aga see peab olema tasakaalustatud ja see on see, mida me püüame saavutada selle kahe raportiga. see tähendab, et mitte ainult defitsiidile ja võlale keskendumist, aga valitsused peavad olema keskendunud ka investeeringutele Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, lubaduste täitmisel. ja teisest küljest tasakaalustatum äh, juhtimine kui see, mida me siin senini näinud oleme punkt, mis on meie jaoks väga-väga oluline roheliste seas ja asi, mida me oleme korduvalt välja toonud ja mida me ka jätkuvalt äh, rõhutame, on demokraatlik järelevalve. sest kui me anname võimu üle ühtsele tasandile, Euroopa tasandile, siis peab olema ka korrektne demokraatlik järelevalve paigas ja see annab võimaluse, see annab küll võimaluse sekkuda, aga see näitab ka partnerid ära, asjaomased vabaühendused ja see on minu arvates väga-väga oluline, mida tuleb arvesse võtta. teine punkt on see, et me peame uurima seda ja toonud selle asjaga teksti, et meil peab olema ka sotsiaalse mõju hinnang tehtud, analüüs kui me pakume midagi välja, soovit-, anname soovitusi riikidele, siis tuleb kaaluda, ja see on komisjoni ülesanne ka, me peame kaaluma seda, millised on sotsiaalsed tagajärjed. ja võib-olla me ei ole põhjalikult seda lahti seletanud, aga me natukene äh, mõtlema selle üle, mis asi on meie jaoks sotsiaalne mõju, jah, tööpuudus muidugi, seegi on äh,, annab äh, oma mõju äh, töötutoetustele, sotsiaaltoetustele, sotsiaalsele kaasatusele või sotsiaalsele tõrjutusele, ehk me peame täpsemalt lahti kirjutama selle, milline see mõjuanalüüs peaks olema. aga minu arvates on seegi äh, väga oluline demokraatliku järelevalve mõttes ja, ja üleüldise tasakaalu mõttes, nii et ma huviga ootan eelseisvat tööd ja ma ütleksin, kordaksin seda, mida ütles Tarden enne, see komisjon, tal ei ole mitte ainult öö, äh, õigus, vaid ka kohustus väga jõulist seisukohta võtta öö, äh, ühenduse majanduspoliitikate suhtes, nad peavad looma kasvu ja töökohti, vastasel korral ma ei näe küll, mis meie töö mõte oleks. härra Tarden. suur aitäh tahtsin paari sõn-, paar sõna öelda ja öelda, et need muudatusettepanekud, mis me esitasime selle arvamuse kohta, tehti selleks, et meil oleks äh, järjepidevus kahe teksti vahel. ja loomulikult nende vaim on sama, mis ma enne ütlesin, me tahame tasakaalustatud eelarvepoliitikat, mis arvestavad ka vajadust toetada majanduskasvu nii lühiajalises perspektiivis kui pikaajalises perspektiivis, töökohtade loomist ja loomulikult sotsiaalse kaasatuse ja vaesusega võitlemise elutähtsad teemad. eks see on see, mis nende muudatusettepanekute taga on. ja loomulikult oleme hea meelega nõus neid raportööriga arutama. suur aitäh, raportöör, palun! suur aitäh kolleegidele! pean tunnistama, et mina olen, mulle tegelikult äh, kakspäev väga-väga meeldib. selleks, et vältida igasugusi vääriti mõit-, mõistmisi, siis mida mina siin kakspaki all silmas pean? küsimus ei ole veel ainult komisjoni kahes ettepanekus, vaid selles, et umbes viisteist aastat tagasi oli Ameerika räpper äh,, räppar, kes äh, maha löödi ja tema nimi oli Tupac äh,. siin ma räägin sellest Ameerika Tupacist, tema fänn ma olen küll ma ei taha, et meie Tupacil läheks samamoodi nagu sellel räpparil. ma ei tahaks, et teda maha lastaks. olen nõus sellega, mida ütlesid kolleegid, jah, minu meelest tuleb ka leida siin tasakaal. peame seisma selle eest, et eelarve defitsiiti vähendatakse samas peame seisma selle eest, et siin on tasakaalustatult sellega tegeldud, et meil on sotsiaalne kaasatus ja kasv. ja võtan, pean seda enda ülesandeks väljendada ennast selgelt, arvestades kõiki muudatusettepanekuid nii palju kui võimalik, nii et suudaksime jõuda konsensusele. suur aitäh, ütleb juhataja. ja loomulikult Äh, graafik on sama, mis härra Tardeni raportile, ehk siis kompromissettepanekud arutame kahekümne kuuendal ja hääletame kahekümne seitsmendal. ja tänase päevakorra viimane punkt, nimelt muudatusettepanekute läbivaatamine, neid on sada nelikümmend, ja need muudatusettepanekud on esitatud arvamuse eh, kohta, mille esitas Gabriele Zimmer eh, nais- äh,, komisjoni äh, Äh, esitatud raport teemal meestele ja naistele võrdse või võrdväärse tas-, töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte rakendamine ja raportöör, sõna on teil. suur aitäh, proua juhataja. Te mainisite muudatusettepanekute hulka, neid on sada nelikümmend. ja need muudatusettepanekud on pärit kogu Euroopa Parlamendi poliitiliselt spektrumilt ja see on üsna harva esinev. on muudatusettepanekuid inimestel, kes ei ole selle komisjoni liikmed, muudatusettepanekud, kes on selle komisjoni liikmed ja liikmetelt, kes kuuluvad nii sellesse komisjoni kui naiskomisjoni. nii et sellest võime minu arvates järeldada, et on üsna kokkulangevad äh, need suunad, kus meie tahame liik-, liikuda ja raporti vahel, mille esitas naistekomisjon. olin selle raporti tutvustamise juures naistekomisjonis ja püüds- ja sain arvam-, arvesse võtta ka neid arvamusi, mis naiskomi-, komisjonis väljendati. Nad olid need muudatusettepanekud väga põhjalikult arutanud ja siin on üsna palju kokkulangevusi. muudatusettepanekud ise mina esitasin kümme protsenti muudatusettepanekutest, neliteist tükki siis, ja neid peamiselt sellega seoses, et see arvamus on väga üldine. ja esialgses sõnastuses suhteliselt täpne. ülejäänud muudatusettepanekud, mis siin on esitatud, liiguvad kõik samas suunas, püüavad saavutada sama eesmärgi, minu arvates see on väga hea ja kokkuvõttes arvan ma, et meil on selline logistiline probleem, kui nii võib öelda. nimelt, me peame hoolitsema selle eest, et õiged muudatusettepanekud käivad õigete artiklite kohta, sest mõnikord tekib oht, et algne struktuur läheb kaduma. ja ma arvan, et siin on terve hulk ettepanekuid, mida saaks kokku võtta kompromissettepanekutena. järgmisel nädalal räägin kompromissettepanekutest, palun inimestel kompromissettepanekuid esitada ja ma arvan, et need ettepanekud, mis puudutab äh, töö ja eraelu paremat tasakaalustamist, äh, lastehoiu lahendamine, osaajaga töötamise parem lahendamine, eriti selline osaajaga tööd mis mõnikord seondub ka ebakindla töösuhtega, äh, pensionimaksed, äh, korrektse statistika puudumine, võrreldava statistika puudumine selleks, et äh, soolist, soopõhiseid palku võrrelda, kõik see on oluline, sellepärast et sel nädalal avaldati Eurostati poolt uus statistika ja see tähendab, et me peame korrektsioone tegema arvamuse projekti meie viitasime numbritele aastalt kaks tuhat üheksa, täna on meil olemas andmed aastast kaks tuhat kümme. ja sellepärast on meil ka see kuusteist koma neli protsenti üle-euroopaline number, täna on see number aga kuusteist koma kaheksa selleks aastaks ja ma arvan seda suuresti tänu sellele, et Poola on üks koma üheksa protsendil tasemel ja tegelikult peavad nemad öö, vähendama kümne protsendi pealt ühe koma üheksa protsendi peale öö, soolise palgaerinevuse suurust. siin on terve hulk probleeme kriteeriumitega selleks, et seda statistikat mõõta, ehk meil on vaja muudatusettepanekuid, et seda kõike muuta ja tagada seda, et statistika, mis on pärit erinevat, erinevatest riikidest, oleks ka võrreldav. proua Steinrück viitas või tegi ettepaneku et olek, oleks meil võrdse palga päev. tegelikult see on mõeldud homseks, teiseks märtsiks ja see peaks olema selline aktsioonide päev. meil on väike probleem sellega. miks? sest paljudes liikmesmaades on võrdse palga päev teistsugusel kuupäeval, ehk siis üle-euroopalist võrdse palga päeva polegi ja seetõttu ma arvan, et oleks hea, kui me mõtleksime selle peale, kas me suudaksime suulise ettepaneku näiteks esitada, mis ütleks, et kui te tahame, tahame olla tõhusad, siis me peame saatma sõnumi ülejäänud maailmale vähemalt sellega, et võrdse palgapäev on samal päeval, mitte igas liikmesmaas ise päeval. siin on ka terve hulk muudatusettepanekuid, mis puudutavad paind-, äh, kaitstud paindlikkus, siis paljud inimesed või valdav enamus ei taha seda kontseptsiooni ennast kahtluse alla panna, aga on asi, mida mina kahtluse alla tahaksin panna. oli üks selle koja liige, kelle muudatusettepanekuid on täiesti vastuolus praktiliselt kõige muuga, mida me varem oleme öelnud ja ma, minu arvates ei ole see kasulik sellele komisjonile, aga elame ja näeme ähm,. härra Estrela ja siis härra Kastrovski suur aitäh, proua esinaine. sotsiaaldemokraatide ja demokraatide nimel tahaksin ma öelda, et üldiselt oleme me nõus nende ettepanekutega, mille erinevad kolleegid on välja käinud, aga sellele vaatamata on siiski mõned, millega me nõus ei saa olla. ma arvan, et et äh, siin tuleb veel väga palju tööd ära teha. ja äh, mina olen valmis äh, raportööri aitama selleks, et jõuda kompromissidele kompromissidele, mis lihtsustaksid meie hääletust ning mis parandaksid ka teksti. mis naistekomisjoni, mis on juhtkomisjon selles küsimuses, saadetakse tegemist on väga olulise teemaga. raportöör on ka juba viidanud sellele, edusamme on selles valdkonnas tehtud, aga samas on ka tehtud samme tagasi, näiteks vahemikus kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme oli Eurostati andmete kohaselt paranemist märgata seitsmeteistkümnelt ja poolelt protsendilt kuueteistkümne nelja protsendini, aga ähm, kahe tuhande neljandal aastal oli viisteist protsenti see vahe. ehk siis äh, tegemist on võitlusega, mille mm, pidamist me peame jätkama, sellepärast et äh, edusammud ei ole head. Ehm, muidugi eh, edusamme on olnud, aga nagu ma ütlesin, on tehtud ka samme tagasi. ja me oleme esitanud mõned muudatusettepanekud, mille eesmärgiks on eh, aidata kaasa heade tavade ehm, tekkimisele ettevõtete poolt. selleks, et ettevõtted oleks võimalik eesmärk julgustada häid tavasid kasutama ning et neid saaks ka karistada, kui nad kasutavad diskrimineerivaid meetmeid. näiteks me teame, et äh, tavaliselt on naised halvemas olukorras, kui me räägime karjääriredelil tõusmisest ja sellistest olukordadest, äh, kus äh, ei maksta naistele äh, boonusmaksmeid ja nii edasi. lisaks veel emapuhkusega seonduv, see kõik on praegusel hetkel diskrimineeriv naiste suhtes ja me peame sellega tegelema. mis puudutab palka, siis meie leiame, et me peame paneme paika palgasüsteemi äh, Äh, ja palgaskaala, mis oleks äh, avalikkusele paremini kontrollitav ja juurdepääsetav. Äh, riigisektoris on selliseid palgaskaalasid lihtne jälgida ja analüüsida, aga erasektoris see niimoodi ei ole, sest et need arvud on varjatud, peidetud ja isegi inimesed, kes eraettevõtetes töötavad, ei tea, mida nende kolleegid teenivad see tähendab seda, et meil ei ole usaldusväärseid andmeid eh, palgalõhe kohta. lisaks sellele eh, see viis, eh, kuidas andmeid kogutakse, ei ole äh, sobiv, sellest ei piisa paljude riikide puhul. paljude riikide puhul me ei tea, kas äh, edusammud äh, peegelduvad ka tegelikku olukorda? Poolas äh, on näha olnud olukorra kiiret paranemist ja me peame neid andmeid ka kasutada saama, mis Poola kohta käivad, need peavad olema usaldusväärsed. ja viimaseks ma tahaksin öelda, et oluline on minu arvates arvestada sellega, et tunnitasu Ehm, brutotunnitasu ei ole ainus näitaja, mida me peame siin kasutama. Eh, inimese palka kujundavad ka muud eh, nüansid, eh, muud aspektid, muud maksed, mida kõik inimesed ühtemoodi ei saa. üldiselt on tegemist asjadega, mida kasutatakse palgaskaala kõrgemas otsas tavaliselt on naised need, kes tõenäolisemalt teevad osalise töö, täi-, osalise tööajaga tööd ja on ebakindlatel töökohtadel. see tähendab seda, et eh, nad kannatavad veelgi rohkem, kui me räägime sellisest nii-öelda lisamaksetest või lisarahast, eh, mida makstakse ja seetõttu ma arvan, et eh, me saame siin Eh, panna kokku head ettepanekud, mis puudutavad eh, palgalõhe vähendamist. tegemist on väga eh, olulise teemaga, mis on olnud arutlusel pikka aega juba Euroopa Liidu loomisest algus, Euroopa Liidu loomise algusest peale. <clears throat> viiekümne seitsmendast aastast on need ka aluslepingus paika pandud, need põhimõtted ja see kõik äh, on kajastust leidnud ka ILO äh, konventsioonides, nii et see on tõesti väga äh, oluline teema. suur aitäh ja nüüd saab sõna järgmine kõneleja, kelleks on härra Kozlovski. suur aitäh, mina kõnelen oma kolleegi härra, proua Tšelevska nimel, kes oli variraportöör ja ei saanud täna siin arutelul osaleda. tema arvamus on järgmine muudatusettepanekud, mis on esitatud, on positiivseks panuseks sellele arvamusele, need rikastavad seda dokumenti, aga kahjuks ei ole olnud võimalik ära hoida kõiki kordusi, aga äh, ma loodan, et proua Zimmeri poolt välja toodud kompromissid äh, muudavad teksti läbipaistvamaks. ma soovitan oma fraktsioonil toetada enamikke muudatusettepanekuid praegusel hetkel on problemaatikud, eh, problemaatilised ettevõtetele kehtestatavad sanktsioonid, ettevõtted peavad juba praegu maksma trahve, eh, kui kohus eh, otsustab seda kannatatud poole taotlusel, kes nõuab siis kahjuhüvitist. mina pooldan haldussanktsioone, mille siis võime meie omalt poolt välja pakkuda. ma toetan ka sotsiaalpartnerite aktiivset kaasamist Ähm, võrdse palga idee edendamise valdkonnas, aga ma ei ole kindel, kas me peaksime lõhestama ja fragmenteerima Euroopa Sotsiaalfondi ja, ja andma talle kohustuse tegeleda ka palgaküsimustega. minu ettepanek on selline, et meie fraktsioon peaks arutama neid uusi ettepanekuid. suur aitäh! suur aitäh, proua Hirš ja siis pärast seda proua Haagin. suur aitäh! kõigepealt ma tahaksin tänada proua Zimmerit äh, tehtud töö eest. tegemist on teemaga, äh, millega ma igal aastal äh, silmitsi seisame ning kahjuks ei ole see veel lahendust leidnud ja see on väga kahetsusväärne selle teemaga seoses. sellele vaatamata on tegemist väga mitmekülgse teemaga ja ma usun, et me peame endalt küsima, miks naised Äh, ikka ja jälle ähm, on töökohtadel, kus makstakse vähem palka äh, üleüldiselt. me peame seda kõike vaatama laiemas kontekstis, milleks on naised, kes vaesuses elavad. mis puudutab nüüd võrdse töö eest võrdse tasu maksmist, siis ma arvan, et eh, üks oluline faktor on see, et paljud eh, naised teevad tööd eh, madalapalgalises sektoris, aga isegi kui naised on kõrgelt kvalifitseeritud, on selline palgaerinevus meeste ja naiste vahel ikkagi olemas. ja siinkohal ma arvan ka, et me peame äh, paika panema stiimulite süsteemi ettevõtetele. ettevõtted vajavad järjest rohkem naiste pakutavaid teenuseid, sellepärast et ähm, meil toimuvad demograafilised muutused ja seetõttu ma olen omalt poolt esitanud muudatusettepanekud, äh, mis äh, võimaldab pakuksid ettevõtetel tõesti naistele rohkem maksta, mis stimuleeriksid ettevõtteid äh, seda tegema kui naine on kvalifitseeritud, siis äh, äh, naised tahavad ka taodelda töökohti või kandideerida töökohtadele sellistes ettevõtetes ja ettevõtted saavad siis öelda, et jah, me võtame naisi tööle ja maksame neile võrdset palka meestega. ma arvan, et see oleks hea tee edasi, mõnikord on präänik parem kui piits. Haagin, palun. suur aitäh äh, ma edastan teile proua Oviiri arvamuse Zimmeri arvamuse osas. kõigepealt palus ta mul tänada proua Zimmerit suurepärase tehtud töö eest ning nende ettepanekute eest, mis on ära toodud seal arvamuses ja on ka paar üldist kommentaari. see eh, eh, lõhe palkade vahel on tõesti väga suur, ma olen sellega nõus, aga võttes arvesse statistikat, mis meil eh, on, siis on võimalik võrrelda ainult meeste ja naiste brutotunnipalka eesmärgiks on tagada võrdse töö eest võrdse, võrdne tasu meestele ja naistele selleks, et minimeerida äh, sugudevahelist äh, palgalõhet. ma leian, et me peaksime edasi liikuma äh,. me peame nõudma statistilisi andmeid, mis kirjeldaksid äh, palgaandmeid meeste ja naiste puhul, kes teevad võrdset tööd ja Äh, liikmesriigid peaksid äh, jälgima, milline on palk, äh, mida makstakse võrdse töö eest ja ei tohiks jälgida ainult tunnipalka. ma olen nõus muudatusettepanekutega, mis on tehtud, aga ma kahtlen, kas see viib meid lähemale, vähendamaks seda lõhet palgas, mida makstakse võrdse tehtud töö eest. proua Kornilisson. suur aitäh tegemist on arvamusega, mis äh, tegemist on raportiga, mis on viimase seadusandliku perioodi jooksul juba äh, arutusel olnud, äh, siis ei reageeritud sellele, me kutsusime juba tol ajal üles võtma tugevamat legislatiivset juhtrolli, siis komisjon ei reageerinud, aga nüüd meil on Lissaboni lepe ja see annab meile piiratud algatusõiguse ja me kasutame ka seda selle teemaga seoses ja ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, et äh, palgalõhe on murettekitav, murettekitav on see, et see palgalõhe ei vähene ja et äh, see on mõnedes riikides veel väga suur. tuleb äh, rohkem tegutseda, ja ma loodan, et selle raportiga me sinna ka jõuame. meie oleme esitanud vaid ühe muudatusettepaneku ja see on muudatusettepanek, eh, millega kutsutakse Euroopa Komisjoni veelgi tugevamalt üles eh, seekord reageerima ja kasutama algatusõigust. ma loodan, et seda ettepanekut toetatakse. Eh, suur aitäh, proua Zimmer, selle raporti, vabandust, selle arvamuse eest, ma loodan, et te suudate ka meie muudatusettepanekut toetada, aitäh! ja proua arvamuse koostaja saab nüüd sõna. suur aitäh! Äh, ma alustangi kõigepealt proua Kornelissoni poolt öelduga. jah, ilmselge on see, et ma toetan kõiki äh, omalgatus äh, toetavaid ettepanekuid, mis ütlevad, et meie kannatus on katkemas, kui me vaatame komisjoni käitumist Äh, kui komisjon äh, naistekomisjonis äh, käis kõnelemas, siis ma ei olnud üldsegi rahul sellega, mida ma nende suust kuulsin. kui nad rääkisid siis proua Baueri raportist ja ma arvan, et me peame tegema tööd väga konkreetselt. see raporti projekt on Äh, üles ehitatud selliselt, et seal on ruumi selgitustele ja lisandustele ja sellisena kavandati seda algusest peale. paljud sellised algatused ja mõtted, mis siin on välja toodud ja mille suhtes ma ka avatud olen, äh, proua Hirši äh, mõtted, üks neist on väga huvitav, me ei taha sanktsioone või karistusi, meil on neid vaja küll, aga teisest küljest meil peaks olema ka positiivne element siin sees, stiimulid me võiksime ju äh, premeerida ettevõtteid, äh, kes äh, võtavad vastutuse ja on proaktiivsed selles valdkonnas. meil võiks olla mingisugune mm, ettevõtetele mõeldud preemia või auhind ja see on tegelikult päris hea mõte ma olin algusest peale veidi üllatunud ja, ja võib-olla oli tegemist vale arusaamaga, kui ma kuulsin, mida proua Estrela ütles ma vaatasin väga hoolikalt äh, sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekuid ja tegelikult ei ole mitte ühtegi sellist, äh, mille puhul oleks kompromissi leidmine problemaatiline, eriti minu kui ähm, arvamuse koostaja jaoks. Äh, samas on mõned muudatusettepanekud, mille puhul meil on vaja kompromissini jõuda. aga ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, et et äh, kõik need muudatusettepanekud, mille teie esitasite, on sellised, mille ma põhimõtteliselt äh, sõna-sõnalt äh, oma teksti üle võtan igal juhul meil on vaja sellist dokumenti, mis kogu meie komisjoni arvamust peegeldaks ja seetõttu me peame teiste muudatusettepanekute puhul tööd tegema. nüüd see, mida proua Harkin ütles, mil määral muudatusettepanekuid kasutatakse problemaali, probleemi lahenduse kujundamisel, ma saan aru, mida ta öelda tahtis, aga ma kardan, et tulevikus me peame siiski tegelema veel sarnaste küsimustega. kahjuks Euroopa Parlamendi mm, vastutus, kui me räägime äh, naistega seotud algatustest, äh, seisneb selles, et meie ütleme, et meil on oma seisukoht ja me ütleme komisjonile ja liikmesriikidele, kes tahavad edusamme saavutada, et me ei jäta neid hätta, me toetame neid, kes tahavad algatustega välja tulla selleks, et olukordi parandada suur aitäh kõikidele äh, arvamusi avaldamast ja ma kaalun neid muudatusettepanekuid väga tõsiselt ja tulen teie juurde tagasi järgmisel nädalal selle teemaga. suur tänu ja kahekümne kuuendal märtsil räägime me sellest täpsemalt, kahekümne seitsmendal märtsil me hääletame ja naistekomisjon äh, saab siis meie arvamust arvesse võtta äh, enne, kui see küsimus läheb mai teise täiskogu käigus täiskokku sellega lõpetame meie kohtumise, koosoleku täna ning kohtume jälle kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal märtsil.